Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? kolleegid, palun võtke istet, me tahame seda kuulamist alustada õigeaegselt, meie graafik on tihe ja kuna ma loodan, et enamik teist on ikkagi kohal, olge kenad, võtke istet, kui te tahate vestelda, vestelge väljaspool ruumi, nii et kes tahavad või peavad rääkima Äh, kes siin sõna võtavad, kuulavad ikkagi äh, neid, teda kuulavad inimesed, kes tähelepanu pööravad. niisiis tere tulemast teile kõigile sellele avalikule kuulamisele. ma tahan eriti tervestada meie komisjoni nimel härra Mimitsat keda on esitatud rahvusvahelise koostöö ja arenguala voliniku kandidaadiks. nagu te teate, parlament valmistab ette hääletuse uue kom-, äh, voliniku ametisse valimisel vastavalt reeglile, reeglitele sada kaheksateist ja lisa kuusteist äh, kodukorras ja hindab äh, nende sobivust vastavalt nendele üldisele pädevusele, pühendumisele Euroopale ja isiklikule sõltumatusele parlament hindab ka komisjoni äh, volinikukandidaadi arusaama sellest valdkonnast äh, äh,, kuhu nad tööle hakkavad ja nende kommunikatsioonioskusi ning tänane kuulamine ongi selle hindamiseks koostatud. see kuulamine on avalik, seda äh, seda kantakse ka üle interneti ja satelliidi ning videosalvestus muutub kättesaadavaks äh, vahetult peale seda koosolekut tõlge toimub kahtekümmet kaht-, kahtekümmend kahte keelde. niisiis, kallid kolleegid, rääkige palun normaalse tempoga, ärge rääkige liiga kiiresti, kui te liiga kiiresti räägite, siis on tõlkidel väga raske teiega sammu pidada. ja kui te olete lõpetanud, palun lülitage mikrofon välja. voliniku kandidaadile äh, kandidaat on vastanud mõnedele küsimustele kirjalikult ja tema äh, kirjalikud vastused on jaotatud kõigile liikmetele välja, need on kättesaadavad ka siin saalis. ja nüüd selgitan siis lahti täna õhtuse protseduuri. kõigepealt äh, volinikukandidaat esitab oma äh, ettekande, mis ei kesta rohkem kui viisteist minutit. põhiline osa sellest kuulamisest koosneb kokkuvõttes neljakümne viiest küsimusest, mille esitavad parlamendiliikmed. kõigepealt esi-, iga fraktsiooni esindaja E-, esitab küsimuse, mis ei tohi kesta rohkem kui üks minut ning volinikukandidaadil on poolteist minutit vastuseks peale iga küsimust. võib tulla lühike järelküsimus või kommentaar, aga seda ainult äh, kolmkümmend sekundit ning vastus võib olla kuni üheminutiline. niisiis, üks minut küsimusele, kaks minutit äh, vastusele Äh, vabandust, poolteist minutit vastusele ja arvestage, et ma olen aja suhtes väga-väga range. kahest komisjonist tulevad ka küsimused, kes on siia kustutud, väli, kutsutud Välisasjade Komisjon ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon. Nemad räägivad peale koordinaatoreid, kes on siis äh, äh, siin fraktsioonide esindajatena ning äh, peale seda esitavad küsimusi parlamendi liikmed vastavalt äh, määratud nimekirjale niisiis anname voliniku kandidaadile aega kõneleja, kõnelemiseks ja siis küsimused. niisiis, härra Mimitša, teil on aega maksimaalselt viieteist, viisteist minutit, palun. Be... on suureks auks esineda siin teie ees voliniku kandidaadina, kelle valdkonnaks on rahvusvaheline koostöö ja areng areng on suur osa liidu välispoliitikast, välistegevusest, tema peamine eesmärk on vähendada ja lõpp äh,, pikas perspektiivis kaotada ära vaesus. see on inimeste jaoks mõeldud poliitika, mis äh, toetub solidaarsusele, mis on üks Euroopa põhilisi väärtusi. solidaarsus inimestega, kes tulevad toime vähemaga kui ühe euroga päevas ning nendega, kes riskivad oma eluga selleks, et jõuda Euroopa randadel äh,, rannale Äh, paatides, mis tihti muutuvad nende kirstudeks. naistega solidaarsus äh, seksuaalvägivalla ohvritega, äh, inimestega, keda kiusatakse taga nende, sest nad kuuluvad vähemuste sekka ning lapssõduritega. meie eesmärgiks on partnerlus, mille aluseks on ühised huvid. kui haprad riigid kukuvad kokku või terrorism laieneb Aafrikas, siis see on otsene oht Euroopale, kuid äh, kui kasvavad kaubavahetusvood ning paraneb ärikeskkond, kas on see kasuks ka Euroopale. Euroopa Liit on olnud väga tugev oma arengupoliitikas, ta on koos liikmesmaadega olnud maailma suurim doonor, andes rohkem kui pool maailmas antavast abist. Euroopa Liit on oluline kaubanduspartner arenevatele riikidele ning ka Eh, innovatsiooni, investeeringute ning ettevõtluse allikas. ta tegeleb oluliselt abi tõhususe ning eh, poliitikate ühtlustamisega arenguvaldkonnas. kui mind eh, kinnitatakse volinikuks, siis teen kõik, mis võimalik, et liit säilitab oma juhtiva rolli jätkusuutliku arengu eestvedajana. taoline juhtimise roll on eluliselt tähtis kahe tuhande kahe tuhande kaheteistkümnendale aastale järgneva äh, agenda elluviimisel ning läbirääkimistel, äh, milles keskendume Cotonou järgsele raamistikule. see jõu-, äh, toob meid, mind esimese prioriteedi juurde. oluline kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne raamistik. praegune aastatuhande arengueesmärgid on andnud väga häid tulemusi, nad on stimuleerinud tegevu-, rahvusvahelise kogukonna tegevust ning äh, globaalne vaesus on kümne aastaga poole väiksemaks muutunud. vähemad inimesed lähevad näljasena magama, vähemad inimese, äh, vähemad lapsed surevad äh, haigustesse, mida oleks võinud vältida ning suurem hulk lapsi, eriti tüdrukuid, pääseb kooli. me oleme uhked nende saavutuste üle, kuid rahul olla ei saa. kakskümmend üheksa korda tõenäolisemalt sureb naine Aafrikas sünnituse tulemusena kui Euroopa ema umbes seitsesada viiskümmend miljonit inimest maailmas ei pääse ligi öö, turvalisele joogiveele ja nälg on šokeeriv reaalsus, kui, kui rohkem kui kolm miljonit last aastas surevad öö, toidupuudusse. veel suuremat muret tekitavad ebavõrdsus ja geograafilised erinevused, kui Aasia ja Ladina-Ameerika liiguvad üsna paljulubaval teel, siis Sahara-alune Aafrika jääb maha, kus sada kakskümmend miljonit inimest elavad suuremad vae-, suuremas vaesuses kui kakskümmend aastat tagasi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, järgne raamistik peab äh, kaotama ära vaesuse, samas tagades selle, et meie areng on jätu-, jätkusuutlik. me peame uue raamistikuga pöörama täielikult tähelepanu sotsiaalsele, majanduslikule ja keskkonna aspektidele ning saavutama maksimaalse tasakaalu nende vahel samamoodi peab ta täiesti äh,, täielikult kinni pidama inimõigustest, võrdsusest, demokraatlikest väärtustest ja seaduste ülimuslikkusest. samamoodi säilitades rahu ja julgeoleku. see on väga suur väljakutse, tuua kõik need aspektid kokku ühes põhjalikus ja kõikehõlmavas raamistikus, mis kehtib kõikide riikide äh, kohta, nii rikaste kui vaeste kohta. kuid see on väljakutse, milles me peame edukad olema. uus raamistik pakub meile äh, erakordse võimaluse ümber kujundada globaalsed jõupingutused selleks, et paremini aidata arenevaid riike, selleks, et nad suudaksid üles ehitada jätkusuutlikud ning kaasavad ühiskonnast, võttes vastutuse omaenda arengu eest oma õlgadele, nagu seda on öeldud. suurim äh, headus, mis sa saad teistele teha, on mitte ainult näidata oma, äh, sinu enda rikkusi, vaid näidata, millised on tema enda rikkus kahe tuhande viieteistkümnenda äh, aasta järgse protsessi põhiline element on näidata võimalusi finantseerimiseks ning abiellu viimiseks. ma olen täiesti äh, nõus valitud äh, presidendi Junckeriga, et kõik liikmesmaad peaksid tugevdama oma pingutusi selleks, et täita ÜRO aastatuhande eesmärke ning äh, investeeriksid vähemalt null koma seitse protsenti oma SKT-st äh, arenguabisse liikmesmaad on lubanud täita seda eesmärki kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kuid kahjuks jääb see meie haarte ulatusest väljapoole. kuigi me mõistame, millised on olnud majanduslikud probleemid, siis ma kutsun liikmesmaad üles äh, täita seda lubadust uues, uue raamistiku raames. selleks, et maksimeerida abi mõju, peame täielikult kasutama ära seda, kuidas paremini abi tõhustada, kuidas doonoreid äh, ja Äh, kuidas doonoreid saaksid pigem täiendada abisaajate enda jõupingutusi. Äh, partnerid peavad suurendama omaenda rahvusressursse, äh, juhtides paremini riiki ja finantse. Nende maksusüsteemid peaksid olema ausad ja tõhusad. me peame paremini ära kasutama uusi finantsvahendeid ning kaasama innovatiivseid tehnoloogiapartnereid. uus raamistik peab kaasama ettevõtteid, kodanikuühiskonda ning inimesi ainult globaalse partnerluse loomisega, kus kõik osapooled täidavad oma rolli, ainult siis suudame olla edukad. lõppude lõpuks peab liit säilitama oma juhtiva rolli, defineerides ambitsioonika ja tõeliselt muutust äh, toova agenda globaalseks solidaarsuseks ning selleks, et kõigi jaoks oleks tulevik äh, jätkusuutlik ja kaasav. minu teine prioriteet on käivitada ja pidada läbirääkimisi Cotonou järgse eh, raamistiku üle. Cotonou leping on kõige põhjalik, põhjalikum põhja-lõuna eh, kokkulepe maailmas. see on edulugu, millele me peame toetuma, kust edasi minema. küsimus pole mitte selles, kas ABK riigid on meile jätkuvalt olulised, loomulikult on, rohkem kui kunagi varem. küsimus on selles, kuidas kõige paremini projekteerida meie koostööd tulevikus. uus raamistik peab kohanema uue reaalsusega ning peegeldama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta olukorra äh, ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgset olukorda. ABK Grupp juba mõtleb selle üle, kuidas edasi liikuda, Euroopa peab tegema sama. me peame looma tugeva partnerluse ABK riikidele ning me peame respekteerima fundamentaalõigusi arvestades nende riikide eripärasid, regioonide eripärasid. me peame arutama, kuidas oma partnerlust edasi viia, esimese sammuna käivitan laiapõhjalised konsultatsioonid eh, eelseisvate aastate jooksul. minu kolmas prioriteet, panustada maailmale eh, minu kolmas prioriteet on oluliselt panustada poliit-, eh, poliitikate kokkusobivust. me räägime me räägime maailmast, mis on ikka rohkem omavahel seotud äh, rahust, julgeolekust, energia ja kliimapoliitikani äh,, rääkides vahepeal veel põllumajandusest ja kauba äh,, kaubanduses. suurem koostöö, suurem kooskõla meie rahvusvahel, äh, rahvuslike ja välispoliitikate vahel annab äh, olulist e-, edu ning koostöö võib minna kaugemale puhtast abist, me võime tegeleda teaduse, tervishoiu, hariduse ja muuga valitud äh, president Juncker rõhutab oluliselt äh, poliitika äh, kooskõlastamisele komisjoni sees, uue komisjoni struktuur ning kokkulepe töömeetodite suhtes nii kõrge esindaja kui teiste volinikega, neil on, siin on väga palju võimalusi parandada meie poliitikate sünergiat ning öö, tõhusust. ma isiklikult annan oma panuse nende pingutuste elluviimiseks. arengupoliitika peab töötama sujuvalt käsikäes ühise välis- ja äh, julgeolekupoliitikaga, migratsiooni, kaubavahendus ja immigratsioonipoliitikaga. kui mind valitakse volinikuks, püüan täiendavalt parandada arengupoliitika liitmist teiste poliitikatega tihedas koostöös kõrge esindaja asepresidendiga ma te-, seisan selle eest, et me vaatame ettepoole, tegeleme asjakohaste algatustega, tegeleme diskussioonide ja dialoogiga äh, erinevate volinikega ning analüüsime põhjalikult kõiki panuseid, põhjalikult kõiki konkreetseid algatusi. Äh, proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, kaheksakümmend kolm protsenti eurooplasid arvavad, et on oluline aidata arengumaade inimesi kuuskümmend üks protsenti usub isegi, et abi tuleks suurendada ning seitsekümmend protsenti eurooplasi leiab, et arenguriikide aitamine on abiks ka neile endile. arvestades seda, kui suur on üldsuse toetus, peame näitama ikka ja jälle, et arengupoliitika töötab. meie kollektiivsed saavutused peavad olema nähtavamad. see on põhjus, miks ma tahan tulemustele orienteeritud lähenemist et iga euro on väärt seda investeeringut, milleks ta tehti. järgmine aasta on Euroopa arenguaasta. see on ideaalne võimalus kaasata, kaasata kodanikke ning selgitada, kuidas meie arengupoliitika aitab meid kõiki. proua esimees, lugupeetud liikmed. kui mind volinikuks kinnitatakse, siis püüan saavutada jätkuvat ja tihedat koostööd parlamendiga nii austades äh, lubadust pidada äh, lugupidavat ning äh, konstruktiivset dialoogi teiega. taoline dialoog on hädavajalik, et Euroopa edukalt mõjutaks uue maailma arengut kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järg, järgselt, et Euroopa räägiks ühel häälel ja kaitseks ühte visiooni. ootan huviga teiega koostööd selleks, et neid ambitsioonikaid eesmärke saavutada. aitäh, härra Nimitsa. And for sticking very well to your time, that's what I am very suur tänu ka selle eest, et te oma kõneajast kinni pidasite väga hästi. alustame nüüd küsimustega. kõigepealt fraktsiooni nimel eh, esinejad ja esimesena Rahvapartei esindaja. suur tänu proua esinaine, härra Miimitsa, te ütlesite isegi, et kui teid ametisse määratakse, siis üks teie peamisi ülesandeid saab olema uue kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku üle läbirääkimine meil on ju suur hulk jätkusuutliku arengu eesmärke, neid on aga väga palju, millised oleks aga nendest teie jaoks prioriteetsed? suur tänu! alustuseks tahaksin rõhutada, et mul on nüüd meeldiv võimalus rääkida ka oma emakeeles. Euroopa Parlamendis kasutatakse seda võimalust palju sagedamini kui komisjonis jätkusuutlike arengueesmärkide läbirääkimised on jõudnud lõppfaasi. Euroopa Komisjon on selles protsessis mänginud kriitilist rolli. me oleme koostanud dokumentide äh, eelnõud, äh, kus on välja toodud meie lõpp-positsioonid. minu seisukoht arengueesmärkide puhul on järgmine kui vähegi võimalik, tuleks eesmärkide hulka vähendada. me peame eesmärke kontsentreerum-, kontsentreerima, kui teil on liiga palju, äh, muutub pilt väga segaseks. ning tegelikult on väga suur ülesanne just see prioriteetide vähendamine arenguraamistiku väljatöötamisel. loodetavasti ennem aasta lõppu juba koostöös liikmesriikidega suudame me oma seisukohad viimistleda ning raamistik saab olema selline, kus on neid eesmärke vähem, aga nad on täpsemad, konkreetsemad, mis on seotud konkreetsete sammudega, mille me peame tulevikus astuma. aitäh! suur tänu! minu arvates on teie tööpõld ees lai. kui te kavatsete välja sõeluda mõned prioriteedid ning kõrvale heita teised, siis on valikute tegemine väga raske. kas te saate siin lubada, et selles protsessis hoiate te tihedat, tihedat sidet ka meie komisjoni ja parlamendiga üldisemalt. ning veel üks lisaküsimus läbirääkimiste strateegia puhul, kas te olete võimelised leidma ka mujalt maailmast partnereid oma seisukohtade kaitsmiseks? aitäh! see, mis meid nüüd ees ootab, on protsess, kus me üritame välja sõeluda kaks eesmärki, milles peavad kokku leppima kõik osapooled kõigepealt. me peame äh, Äh, saavutama parema valitsemissüsteemi, kuhu on kaasatud ka inimõigused ja nende kaitse. ma arvan, et praegune dokument, äh, selle mustand, ei ole päriselt kooskõlas veel sellega, milline dokument parlamendi ja komisjoni arvates peaks olema? mis puudutab äh, neid rahasid, mis peaks olema eraldatud kõikide arengueesmärkide saavutamiseks, siis äh, ka see rahade osa peaks olema täpsemalt välja toodud. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad säilitama oma juhtrolli ning seda seeläbi, et on väga selgelt sõnastatud ka oma eesmärgid see on minu jaoks väga tähtis. Euroopa Parlamendil saab olema väga eriline roll. ma ootan vägagi teie raportit äh, arengueesmärkide suhtes, aitäh! järgmisena sotsiaaldemokraatide esindaja, härra Liits. tere päevast, suur tänu teie sissejuhatava avalduse eest. praegune ebola kriis Lääne-Aafrikas näitab, et reageeriti liiga hilja ning puudus koordineeritud tegutsemist. ei suudetud tegeleda piisavalt hästi epideemiaga. kahe tuhande kümnendal aastal tuli Euroopa Komisjon välja teatisega, millega, kus toodi välja tervishoiusüsteemide tugevdamise strateegia ning kõikehõlmavate tervishoiusüsteemide ülesehitamine. kas te kavatsete ellu rakendada ka seda, selles teatises sisalduvat, eriti äh, Lääne-Aafrikas, kus on üks, äh, kus on inimeste suremus kõige suurem maailmas. kas te aitate kaasa ka kiirreageerimissüsteemi välja ehitamisele selliste epideemiate puhul, nagu praegu Ebola seda on ning kas te nõustute sellega, et no doonorluse koord-, koordineerimine hädas olevatele riikidele vajab tugevdamist. aitäh nende küsimuste eest. Ebola kriis ja epideemia. selle puhul on meie peamine eesmärk piirata äh, selle haiguse levikut, isoleerida see haigus, mitte isoleerida neid riike, kus see haigus on puhkenud. meie reaktsioon võib-olla praegusel hetkel on rohkem seotud humanitaarküljega see on paratamatu, sest humanitaarabi on just kõige rohkem praegu tarvis. teisalt, Ebola annab meile ka võimaluse mõelda võimaliku sideme üle meie öö, abi, rehabilitatsiooni ja arengupoliitikate vahel. ma läheksin isegi nii kaugele, et see praegune kogemus Ebola kriisist muudab Euroopa Liidu tugevamaks selliste ühtekuuluvate poliitikate väljatöötamisel. me oleme panustanud üle saja kaheksakümne miljoni euro läbi erinevate abiprogrammide tervishoiusüsteemidele äh, nendes riikides, aga me peame olema võimelised reageerima ka mitterahaliselt ehk siis me peame saatma sinna oma humanitaar- ja äh, tervishoiutöötajaid ning me peame paremini oma tegevust koordineerima ka teiste osalistega, teiste doonoritega selles protsessis, aitäh! suur tänu, jätkuküsimus seksuaal- ja reproduktiivne need tervis- ja sellealased õigused on seotud mitmete aspektidega, näiteks emade ja laste suremus ja AIDSi, HIV, HIV-vastane võitlus. see on seotud ka vägivallaga kõige haavatavamate ühiskonnaliikmete vastu. see on seotud õiguspõhimõtte, majanduskasvu ning võrdsusega. kas te nõustute sellega, et seksuaal- ja reproduktiivtervis peaks olema otseselt sisse kirjutatud meie erinevatesse poliitikatesse ning Euroopa Liit peaks aitama rohkem inimesi, kes nendes ühiskondades kannatavad. aitäh! mis puudutab arengumaade abivajadust, siis me oleme pidevalt rõhutanud ka tervishoiusektorit kui olulist osa meie abist. me peame üles ehitama tervishoiusüsteemid, mis on kaasavad, mis võimaldavad anda meditsiinilist abi kõikidele sealsete ühiskondade liikmetele, see on meie lõppeesmärk. selles kontekstis võtame me arvesse ka rahvusvahelise äh, populatsiooni ja demograafia Kairo üheksakümne neljanda aasta konverentsi lõppdokumenti, kus rõhutatakse ka seksuaal- ja reproduktiivtervist olulise tervishoiusüsteemi osana. see saab olema oluline osa Euroopa arenguabist ja arengualasest tegevusest. aitäh! aitäh, härra Liits ja volinikukandidaat. järgmisena ECR fraktsioon ja härra Luka. tere päevast, suur tänu, räägin saksa keeles. härra volinikukandidaat, mul on küsimus selle kohta, kuidas te kavatsete oma ülesandeid täita. arengupoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse ja ka Euroopa Liidu pädevusse. vastavalt lähimuspõhimõttele peab Euroopa Liit tegelema ainult nende arengupoliitika aspektidega, millega saab Euroopa Liidu tasandil paremini tegeleda kui liikmesriikide tasandil. tooge palun paar väga konkreetset näidet nende aspektide kohta, millega tegelemisel Euroopa Liit on paremas positsioonis kui liikmesriigid tooge palun paar, paar väga konkreetset näidet. veel üks küsimus. see on seotud teie vastusega esimesele küsimusele. Te ütlesite, et te soovite vähendada arengupoliitika eesmärkide arvu. Öö, kui võtta nüüd need eesmärgid, mis välja jäävad, kas need siis peaks langema lähimuspõhimõtte alla? ja millistest eesmärkidest konkreetselt te, te siin rääkisite, aitäh! arengupoliitika, eriti jätkusüütlik arengupoliitika, on minu jaoks selline mis võtab vägagi arvesse ka lähimuspõhimõtet ning liikmesriikide õigusi. kui te räägite meie arengupoliitika sidususest, siis ma ei pea siin silmas ainult sidusust Euroopa Liidu teiste poliitikavaldkondadega, vaid pean siin silmas ka sidusust ja koordineeritust liikmesriikide enda tegevuse vahel selles kontekstis, eriti kui me nüüd räägime tulevastest äh, läbirääkimisvoorudest jätkusuutliku arengu eesmärkide üle, siis Euroopa Liit peab võimalikult äh, sidusalt ja koordineeritult tegutsema koos liikmesriikidega, et meie positsioonid olid, oleks võimalikult sarnased arengu eesmärkide koha pealt ning arenguraamistiku ülesehituse suhtes üldisemalt järgmise kümne aasta jooksul. üldiselt ma ei arva, et lähimuspõhimõte oleks vastuolus Euroopa Liidu arengupoliitikaga. meil on palju põhjuseid koostööd teha, koordineerida doonorite tegevust ja me kavatseme seda teha nii, et oleks peegeldatud kõikide huvid ning et kõikide tegevus äh, annaks lisandväärtust. aitäh! on teil ka lisaküsimus? kõneleja mikrofon pole sees. Ich hatte Sie eigentlich gebeten, konkreet zu ma tegelikult palusin teilt ka paari konkreetset näidet. Te rääkisite siin äh, koostööst ja koordineeritud tegevusest ja ühel häälel rääkimisest, aga see ei olnud väga konkreetne. ma soovisin teilt tõesti äh, seda, et te tooksite välja need konkreetsed arengupoliitika aspektid, äh, kus peaks eelkõige tegutsema Euroopa Liit, sest äh, liikmesriikide tasandil oleks tegutsemine ebatõhus uh,. I would point out The... tooksin välja ainult paar-kolm tegevusvaldkonda, kus Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni poolne tegevus oleks tõhusam, tulemuspõhisem. võrreldes liikmesriikide üksikult tegutsemisega kui me räägime inimõiguste valdkonnast üldisemalt, ning sellest äh, tingimusest, äh, et see on sisse kirjutatud ka näiteks meie eelarve toetusprogrammidesse, siis näiteks siin valdkonnas saame me Euroopa Liiduna tegutsedes olla tõhusamad. meil on vaja rohkem poliitilist dialoogi selleks, et arendada inimõiguste olukorda arengumaades ja seda me saame üheskoos tõhusamalt teha kui üksikult. ka tervishoiusektor, haridussektor on sellised, kus ühine Euroopa-poolne tegevus minu arvates vähemalt oleks tõhusam kui see, et liikmesriigid tegutsevad üksikult. aitäh, härra Luga! nüüd ALDE fraktsiooni eeskõnelejale. suur tänu teile, ma sooviksin mainida ühte probleemi, mis on seotud rahastamise ja kliimamuutustega. küsimus on selles, kes peaks finantseerima neid meetmeid, mis on osutunud vajalikuks, et eh, <clears throat> arenguriigid saaksid vastu astuda kliimamuutuste eest eh, tagajärgedele. Eh, üks komisjoni liige ütles meie komisjoni ees, et seda finantseeritakse arengueelarvest aga see e, ja seda, e, kui me seda rahastust poleks, siis see ei aitaks e, võidelda kliimamuutuste tagajärgede järgi. me oleme aastaid rääkinud selles komisjonis, et kui kliimamuutuste tagajärgede finantseerimine arengurahast tuleb, eh, siis see õõnestab meie arengupoliitikat. milline on teie lähenemine sellele küsimusele ning kas teie oleksite valmis eh, arutame seda asja meie komisjoniga enne, kui te langetaksite selles eh, valdkonnas otsuse. suur tänu teile. arutelu eh, selle küsimuses, et eh, kuidas finantseerida eh, kliimamuutuste tagajärgede leevendamist, see arutelu algas liialt hilja, hiljem kui vaja, sest mitmeaastane finantsraamistik võetakse vastu kõigi asjast huvitatud osapoolte vahel selles protsessi käigus. meie ees, meid ootab ees kliimamuutuste konverents ning äh, seal peame endale ka võtma finantskohustusi, kuid vaadates asja äh, arengurakursi alt, äh, võib öelda et, et kakskümmend protsenti eelarve, arengueelarvest, ütleme nii, peaks olema eh, seotud, eh, eh, kui see, kui seda siduda kliimamuutuste tagajärgede leevendusega, siis see on meie võimaluste piires. oleme isegi võimelised eraldama rohkem kui kakskümmend protsenti arengurahast-, arengukoostöö rahastusest, kuid, ja Euroopa Arengufondist. kuid peame Eh, kuid eh, samas eh, enamus raha selleks tuleb siiski muudest sektoritest Euroopa eelarvest ning selge on see, et ka mitte traditsioonilistelt vahendeid võetakse kasutusele kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks. ning mõtlen praegu selle peale, et kui äh, Eh, mitmeaastane finantsraamistik jõuab poole peale, siis eh, tuleb eh, selgelt mõelda kliimamuutuste küsimuste finantseerimise peale ning olen kahtlemata valmis pidama dialoogi nii Euroopa Parlamendi kui teie komisjoniga suur tänu, et te kinnitasite valmisolekut pidada dialoogi meie komisjoniga. kavatseme kindlasti teid võtta sõnast selles küsimuses. mina sooviksin ära hoida seda, et et tekiks absurdne olukord, kus peaksime äh, taaskasutusele võtma eh, vahendeid, mis on mõeldud arengukoostööks ja kasutame neid eh, kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Eh, selline olukord ei tohiks tekkida ja sooviksin hea meelega et teada, milli, kuidas te selle küsimusega kavatsete edasi tegutseda ja kuidas kavatsete koostööd teha meie komisjoniga? Yes indeed, unfortunately õnnetuseks peab ütlema, et, et kulukohustused ja piirangud tõid kaasa sellise olukorra, et võis tekkida mulje, nagu oleks eh, arengu eesmärkide ja kliimamuutuste vastu võitlemise vahel konflikt, kuid see ei saa ega tohi olla konflikti see on äh, ühine ala meie tegevuse jaoks, kliimamuutused äh, on oluline probleemküsimus ja osa äh, jätkusuutlikust raamistikust ning kahtlemata olen valmis jätkama arutelusid parlamendiga, et leida võimalikult hea lahendus äh, äh, nende võimaluste piires, mille mitmeaastane finantsraamistik meile võimaldab. härra Mitsa, palun. Äh, ja proua Sanchez, palun, suur tänu teile. tere õhtust. poliitiline jätkusuut-, poliitiliselt ühtlane areng on oluline, võttes arvesse, kuidas see mõjutab arenguriike ja nende elanikkonda kui see nii ei oleks, siis eh, kõik, kogu meie poliitika võiks eh, kaasa tuua võitjaid ja kaotajad, nagu see nii on olnud. kõik eh, komisjoni liikmed, kõik liikmesriigid peavad suutma üht, sarnast poliitikat edasi arendama. ning minu küsimus on järgmine, kas te arvate, et komisjoni president peab olema see, kes otsustab, kes on lõppvastutaja selleks, et komisjoni äh, volinike tegevus äh, oleks äh, ühtne, et nende tegevus liiguks ühes suunas. jah, kahtlemata komi-, Euroopa Liidu komisjoni poliitika peavad olema järjepidevad, samuti ka kolm sammas, mis puudutaks siis majandus, sotsiaalse ja keskkonnasambaid äh, ning areng ning me ei saa neist äh, ühtegi välja jätta, et võimalikult hästi võidelda vaesusega, vaesuse, et vähendada vaesust arengumaailmas. oluline on see, et et äh, vaesus on, tust on võimalik välja juurida ainult siis, kui äh, meie äh, kolme samba tegevus on võimalikult järjepidev. me teame, et vastasel korral suurendab meie tegevus ebavõrdsust arenguriikides äh, ning eh, nendes riikides, kus on isegi suur majanduskasv, eh, on liialt palju eh, vaeseid. ja mis puudutab komisjoni sisest tegutsemist, siis komisjoni presidendi kandidaat, asepresidendide kandidaadid ning nende programm garanteerib et meil on võimalikult järjepidev, järjekindel poliitika, mis võtab arvesse kõik äh, arenguvajadused ja arenguhuvid, äh, mis on seatud meie jätkusuutlike eesmärkide läbi. suur tänu, minu teine küsimus äh, on samateemaline. tahaksin teada, millised mehhanismid kavatseb Ehm, te kasutusele võtta selleks, et äh, oleks võimalik äh, kaeva, kaevata, et äh, kui asjasse puutuvad riigid saaks pöörduda komisjoni poole omapoolsete kaebustega? Openness and transparency of the Euroopa Komisjoni avatus ja läbipaistvus on ajameeltel kogu aeg paranenud. see on protsess, millele pöörame väga palju tähelepanu. näen, et äh, nii on see ka äh, arengukoostöö valdkonnas. eriti oluline äh, on see arengukoostöö valdkonnas, kus meil on sadu tuhandeid äh, äh, protsesse käivitanud, teeme koostööd kohalike omavalitsustega, vabaühendustega äh,, Eh, kohalike omavalitsustega, riigivalitsustega, teiste eh, eh, seitse arengukoostöö arendajatega. see tähendab seda, et on vaja tähelepanelikult jälgida iga projekti läbiviimist. on olemas võimalusi, on olemas mehhanisme selleks, et esitada kaebus või esile tõsta võimalikud probleemid mis äh, on programmide läbiviimise äh, äh, pädevuses. kuid ütleme, et eksimisvõimalus on kaks kuni kolm protsenti, kuid üheksakümmend seitse protsenti meie projektidest, mida rakendatakse keerulises riskantses keskkonnas üle kogu maailma Nad on endiselt äh, äh, seotud meie läbipaistvuse äh, nõuetega ning samuti tihedalt seotud meie e-, arengu eesmärkidega. nüüd proua Haudala. suur aitäh! ilmselgelt te tahate tuua ettevõtteid lähemale selleks, et parandada arengut ning selles kontekstis tahaksin teilt küsida, kas toetaksite siduvaid reegleid ettevõtete sotsiaalse vastutuse suhtes, nii et me tulevikus saaksime vähem teateid selle kohta, kuidas näiteks millised on eri, eh, selle kohta, kui eriti halvad on eh, tööliste eh, tingimused Bangladeshis või Indias või kus kohas, kus lapsed võiksid tegelikult ehitada endale parema tuleviku. kas te oleksite valmis minema kaugemale iseregulasat-, iseregulatsioonist ning mittesiduvast käitumiskoodeksit, koodeksist. kuidas te näete, et taolised reeglid oleksid sisse kirjutatud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgsesse arenguagendasse, aitäh! suur aitäh! erasektori roll muutub ikka tähtsamaks ja tähtsamaks arengualase äh, tegevuse parandamisel arenguriikides, aga samuti ka meie programmides osalemisel ning programmide finantseerimisel, kui me räägime arengualasest koostööst. niisiis, see nõuab ikka rohkem ja rohkem sotsiaalset vastutust ettevõtete poolt ning on astutud palju samme selleks, et selle vastutusega tegeleda ühtselt ja läbipaistvalt. nii näiteks on meil praegu algatus konflikti, mine-, äh, konfliktsete või konfliktipiirkonnast pärit äh, mineraalide nii-öelda konflikti teemandi suhtes, samuti puidu suhtes, mis on pärit konfliktsetest piirkondadest ma tegelen üsna varsti sellega, kuidas selle vastutuse jagamisega tegeleda näiteks tekstiilitööstuses, rõivatööstuses, lauale tuleb tuua lapstööjõu teema, töötamistingimuste teema, tekstiili- ja rõivatööstuses ning tõenäoliselt konkreetsemalt arutame seda TV Komisjoniga, kui aeg selleks kätte jõuab. niisiis tunnistan, jah, praegu need asjad on kõik alles vabatahtlikkuse tasemel. ma pigem laseks mingisugusel öö, äh, ajal mööda minna selleks, et hinnata ühtselt selle vabatahtliku lähenemise tulemusi ja otsustada siis, kas rakendada siduvamaid öö, ähm, juriidilisi sätteid nende ettevõtete suhtes, kes on osa sellest ühtsest äh, ettevõtete sotsiaalsest vastutusest jätkuküsimusena tahaksin teilt küsida. ma tean, et teie taust on kaubandusest ja see on loomulikult väga suureks abiks, kui tahame poliitikaid ühtlustada ja kooskõlastada. aga kuidas on bilateraalsete investeeringukokkulepetega, nii nagu me täna näeme, maade haaramine, põlisrahvaste õiguste kahjustamine ja nii edasi, kui tegemist on suurte investeeringutega, mis tulevad äh, mingisse riiki, kuidas te äkki võiksid kahepoolsete investeeringute lepingud olla selles mõttes natuke teravamad? meie arengupoliitika ja arenguprogrammid on praegu ja saavad tulevikus veel rohkem olema suunatud sellele, et soodustada investeeringuid, kaasamist, eriti väike- ja keskettevõtete puhul. Nende kaasamine arenguprotsessi arenguriikides. selles kontekstis ma lubaksin minna sü rohkem süvitsi programmidega, mis annavad äh, abi selleks, et juhtimist parandada, riigi, regiooni juhtimist ning mis arvestavad ka väikemaa kasutajate huvisid, mitte ainult suurte maid hõlvavate ettevõtete huvisid. ning see on see vahe, mis ma tahaksin silmas pidada. vaadakem kõigepealt seda, et maahalduse äh, poliitika arvestaks kõigepealt väikeste ja kesksuurusega ettevõtete huvisid, mitte ainult äh, ei toetaks ega soosiks suurettevõtteid, kes tahavad hõlvata äh, suurimaid. aitäh, härra Koval, EFTD fraktsioon meil commercio internazionale uno dei settori in cui suur aitäh, rahvusvaheline kaubandus on üks nendest sektoritest, kus järjepidevus on elulise tähtsusega, kui me tahame saavutada koostööd ja arengu eesmärke. kahepoolne ja mitmepoolsed kaubanduslepped avaldavad tihti väga julma mõju majandusele ning arenguriikide sotsiaalsele keskkonnale koostöö Kaubanduskomisjoniga on väga äh, tähtis selleks, et me toetame jätkusuutlikku maailma arengut kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgselt. tahan küsida, kas teie arvates me peaksime rõhutada seda, et me peame olema seotud kaubanduskokkulepetega, äh, mida sõlmitakse kolmandate riikidega. kui teie arvates see on tähtis, siis kuidas kavatsete tagada, et me oleme kohal mitmepoolsetel kaubandusläbirääkimistel, milliseid meetmeid peaksime rakendama selleks, et kaubandus soodustab jätkusuutliku kasvu arenguriikides selle asemel, et tekitada neile veel suuremat kahju, aitäh! seos arengu ja kaubandus vahe, kaubanduse vahel on üks kõige asjakohasemaid aspekte poliitikate ühtlustamisel arenguvallas. seetõttu vastavalt sellele koordineerimismehhanismile, mille me oleme üles ehitanud ja mida me püüame nüüd komisjoniga edasi arendada, kui see uus komisjon tööle hakkab, see koordineerimine võimaldaks meil tegelikult aidata seda mitmeaspektilist lähenemist äh, kaubandusläbirääkimistel äh, rakendada ka arengu kontekstis, sest arengukomisjon ja kaubanduskomisjon on osa öö, ähm, välistegevusest äh, asepresidendi juhtimisel. temal on selle koordineerimise roll. ma näen, et nüüd alates on palju lihtsam ja mul on seda lihtne ka toetada, et kaubandusläbirääkimiste arengu aspekt, kas me räägime siin Doha arenguagendast või muust, see peab jälle lähtuma Euroopa poole pealt, Euroopa mandaadiga. see peab olema meie öö, ähm, meie tegevuse teravikus. ma näen ka, et majanduspartnerluse lepingu rõhutamine, mis praegu on läbirääkimistel, siin tuleks samuti jälgida arengu- ja kaubanduseesmärkide kokkulangemist nendel läbirääkimistel. Bene, faccio una domanda più particolare sul negoziato specifico. võib-olla võin küsida täpsema küsimuse TTIP, eh, TTIP, mis on kõige suurem ähm, kaubanduskokkulepe ajaloos see tõen-, äh, ilmselgelt avaldab väga suurt mõju globaalsele kaubavahetusele ja seetõttu ka arenevate riikide majandusele kokkuleppeid on võimalik näha ka riikide arengu takist, äh, takistusena. kuidas kavatsete teie sekkuda nii, et kaubavahetust ei näeta, nähta mitte relvana, vaid instrumendina, mis võib pigem arengut soodustada, kaasa aidata? suur aitäh, TTIP-i alased läbirääkimised on tegelikult läbirääkimised kahe kaubanduspartneri vahel ja muidugi kõige suuremate kaubanduspartnerite vahel maailmas. ja neil on väga suur mõju globaalsetele kaubandussuhetele ning investeerimissuhetele nende kahe läbirääkimiste poole vahel, kuid nende mõju võib kajastuda ka arengu kontekstis, arenguriikide kontekstis, mitte formaalselt, mitte juriidiliselt, sest need on kahepoolsed läbirääkimised, nad on piiratud selles äh, piiratud äh, läbirääkimiste partneritega kuid arenguvolinikuga, volinikuna olen mina osa sellest ning pühendun sellele, et olla jätkuvalt osa läbirääkimiste meeskonnast, kes alati jälgib seda, millist mõju võiks ükskõik milline TTIP-i äh, aspekt avaldada areng, äh, arenevale riigile. nii et mina näen oma rolli sellise valvurina et TTIP negatiivsed aspektid ei leviks arengukoostöösse või jätkusuutliku arengu eesmärkidesse. suur aitäh, härra Koel, see lõpetab meie esimese raundi, kus iga fraktsiooni nimel võtab sõna üks äh, kõneleja ja nüüd siis äh, teine osa, individuaalsed kõnelejad igaüks saab äh, ühe minuti kõneluseks, kaks minutit vastuseks. ning siis esimesed äh, välisasjade komisjonid, härra Plenkovitš. suur aitäh, proua eesistuja. ma tahaksin tervitada äh, volinikukandidaati härra Mimitšat, ühte haruldast MEP-i, kellel on võimalus küsida teist korda see portfell, mis anti teile härra Junckeri poolt, sobib paremini teie karjääri, senisesse karjääri. peale Euroopa valimisi, kus me olime erinevatel pooltel, nüüd töötate meie parima kandidaadi äh, poolt, härra Junckeri poolt, Euroopa poliitika on tõeliselt huvitav tulevane president härra Juncker anti teile üles, andis teile ülesande anda oma panus välispoliitikasse ning proua Mogherini tegevusse. kuidas te kavatsete tagada välispoliitika kokkulangemine, selle ühtsus ning kuidas annate pikaajalise panuse kriisiallikatele Süüria, Iraan, kuidas tegelete taoliste väljakutsetega nagu ISIS ja Liibüa? suur aitäh selle väga olulise küsimuse eest, seos ühise välispoliitika ning arengupoliitika vahel on selline, mida lõhkuda ei saa, isegi need, kes tahaksid neid kahte poliitikat äh, tülli ajada, tegelikult neil mingit erilist võimalust selleks ei ole. ilma julgeolekuta ilma üldise julgeolekuta ei saa ka olla mingisugust arengut. Nendes riikides, keda on tabanud kriis ilma arenguta, ei ole võimalik tagada pikaajalist stabiilsust. kriis, konflikti sattunud riikides on vaesus kakskümmend protsenti kõrgem kui nendes riikides, mida konflikt ei ole tabanud. niisiis, koordineeritud jõupingutused äh, komisjoni poolt ning pingutused, mida on eh, teinud kõrge esindaja ning arengukoostöö eest vastutav volinik, see seos on väga-väga tähtis. meil peab olema eeskujulik vastus Euroopalt nendele kriisialadele. Euroopa on tihti olnud taolises olukorras, kus ta suudab reageerida alles peale olukorra toimumist ma arvan, et meil peab olema koordineeritud reaktsioon äh, arvestades julgeolekut ning välistegevuses peab meil samuti olema humanitaarreaktsiooni võimalus, kui seda vaja on. ning arenguabi tuleb viimasena, kuna see on pikaajaline toetus selleks, et toetada stabiilsust. Nende koordineeritud jõupingutustega komisjoni poolt kui meil õnnestub seda saavutada, kui meil õnnestub see, et suudame reageerida nendele kriisidele, mille aluseks on koordineeritud tegevus julgeoleku ja turvalisuse vallas, siis saavutame ka tõelisi tulemusi. aitäh, proua Rodriguez Pinheiro Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonist! suur tänu teile! Ehm, lugupeetud volinikukandidaat, ma istun siin, kõigepealt eh, sooviksin eh, esitada minu komisjoni esimehe härra Verlange vabandust, et ta ei saanud siin olla, kuigi ta oleks seda väga soovinud, sest eh, ta pidi koordinaatoritega kohtuma proua Malmströmi hindamiseks, kuid ta palus mul esitada küsimuse, milles osas leppisid kokku kõik fraktsioonid meie komisjonis. nagu te teate, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võttis Euroopa Komisjon vastu teatise eh, kaubanduse, majanduskasvu ja arengu küsimustes, võttes eh, arvesse, millised olid meie uued suunised eh, seoses praeguse majandusliku olukorraga ning eh, tehti eh, ettepanek eh, eelistada arenguriike e-, e-, majandusliku kaubandussidemete sõlmimise eelistuste jagamisel. kas teie kavatseksite seda seisukohta kaitsta volinikuna? milliseid teisi äh, Ehm, meetmeid võtaksite kasutusele, et ehm, väheneks meie lõhe arenguriikidega ja väheneks ka lõhe arenguriikide vahel? The... enne kui jätkusuutliku arengu eesmärgid paigas on, me saame ikkagi neid lugeda, Euroopa Liit, Euroopa Komisjoni strateegia, strateegia äh, ümber suunata oma tegevus jätkusuutlikule arengule. see pööras rohkem tähelepanu arengupoliitika kaubandusas- äh,, aspektile. ning selles mõttes panustame me pal praegu palju rohkem sellele, milline on kaubavahetuse arengualane mõju nendele riikidega, kellele, kellega me kaupleme. ning samuti meie arengualased suhted arenevate riikidega. me oleme töötanud välja siin partnerlussuhted omavahel. see tähendab, et ühepoolsed kaubanduseelised, mis on osa rahvusvahelisest WTO kokkuleppest, muutuvad ikka vähem ja vähem oluliseks. Nad on praegu ikka rohkem ja rohkem Neid vahetavad ikka rohkem ja rohkem välja meie üldised kaubanduskokkulepped, majanduskokkulepped meie partnerriikidega. loomulikult peame hoolitseme, hoolitsema arenguriikide konkreetsete nõrkustega, nende kohtadega, kus nad on nii-öelda haprad ja haavatavad teatud elementides me peame säilitama sellise ühepoolse eelistuse, eelistusaspektid, see on osa meie portfellist. ja ma pigem eelistaksin seda koherentsemat lähenemist, mis annab meile võib-olla olukorra, kus areneva riigi areng leiab toetust Äh, kaubandussuhetest, äh, sellest, kuidas kaubavahetuse abil osutatakse abi mitte ainult tariifide ja kvootidega. aitäh ja nüüd läheme edasi poliitiliste fraktsioonide esindajatele, härra Rüübik, EPP Grupp. suur tänu. mina olen kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportöör. ning mind huvitab see, kuidas te reageerite tehtud maksete küsimusele, nagu te teate, kulukohustusi on väga palju. aga piisavalt pole raha nende katmiseks. sellega käivad kaasas ka halduskulud, pluss on tehtud veel lisa üheprotsendiline kärbe mida soovib öö, nõukogu poolt kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. kuidas te kavatsete nende kärbetega hakkama saada, millised saavad olema teie prioriteedid, kuidas te kavatsete öö, kompenseerida kadunud summad, sest seda on vaja ju teha arengu koostöö puhul on meil seega vaja tugevdada erasektorit, meil on vaja rohkem tõhusamat koostööd VKE-de ja pereettevõtetega, kuidas seda teha? aitäh. maksete ja krediidi probleem arenguabi puhul on tõesti üüratu kätte hakkab jõudma hetk, kus me tulevasi makseid enam teha ei saa. see juhtub võib-olla isegi oktoobris või novembris. seega ma mõistan väga hästi, milline negatiivne mõju võib olla sellel nii kasusaajate, äh, abisaajate poolele kui ka abivahendajatele, vabaühendustele, kes neid projekte korraldavad. üldiselt käesoleval aastal tundub, et lõhe saab olema suurem kui seitsesada kolmkümmend miljonit eurot. sest äh, eelmisel aastal tegemata jäänud maksed on ka üle kantud ju käesoleva aasta maksete hulka. järgmisel aastal saab olema jällegi see lünk kulukohustuste ja makseeraldiste vahel ja see lõhe võib suureneda veelgi kolmesaja miljoni euro võrra arenguabiprogrammide puhul mida nüüd siis teha? me tegime seda, mida kõik head raamatupidajad teevad. viivitasime teatud maksetega, valisime välja maksed, mis mõjutavad kõige rohkem kõige vaesemaid riike ja tulevad vastu nende vajadustele, aga nüüd on vaja astuda poliitilisi samme. see tähendab, me peame mõtlema, kuidas seda probleemi kõige paremini selle aasta lisaeelarves lahendada ning kuidas seda kõige paremini arvesse võtta järgmise aasta eelarves. ning kui jõuab aeg vahearuande tegemiseks, siis äh, arengupoliitikas peame me kõik seda küsimust äh, nii parlamendis, komisjonis kui ka nõukogus arvesse võtma. suur tänu nüüd härra Kirjassalom, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu järgmisel aastal on Euroopa ees suur väljakutse, peame tegudega näitama, et me oleme endiselt esirinnas suurte väljakutsete ka hakkama saamiseks ehk siis kliimamuutused ning võitlus vaesuse vastu. peame hoo uuesti sisse saama, kriisi käigus oleme tublisti nõrgemaks jäänud äh, oma tegevustes mõlemas valdkonnas. kas olete valmis äh, survestama liikmesriike, et äh, kehtestatakse finantsteenuste maks ning et osa sellest maksust oleks suunatud arengukoostööle? kas olete valmis Euroopa Parlamendi ja meie komisjoniga koostööd tegema selleks, et Addis Abebas toimuval arengukoostöö eh, konverentsil eh, tegeletakse seal selle küsimusega, eh, mille osas Euroopa Parlament on juba arvamuse, arvamuse välja öelnud väga pikka aega tagasi. Yes, financial transaction ta-. finantstehingumaks on jah, üks mm, hea võimalus suurendada liikmesriikide ja Euroopa Liidu poolset rahastamisvõimekust. niisiis need Euroopa finantstehingumaksu alased komisjonipoolsed ettepanekud on hea alus äh, edasitöötamiseks. isiklikus plaanis, võttes arvesse minu edasisi samme, siis see ettepanek peaks olema peaks hõlmama võimalikult suurt hulka liikmesriike. praegusel hetkel, ma olen aru saanud, on kaasatud ainult üksteist. seda tuleb vaadata ka suuremas kontekstis, laiemas kontekstis. liikmesriikidel peab olema tõesti võimalus saavutada see null koma seitse protsenti ja võimalus seda saavutada lihtsamalt ning teisalt tuleb ju parandada ähm, abisaajate rahanduslikku olukorda. finantstehingumaks on üks aspekt, teine aspekt on maksudest kõrvalehiilimine. kui võidelda tõhusamalt maksudest kõrvalehoidmise vastu, sest kaduma läheb iga-aastaselt kas mi-, triljon või isegi rohkem, siis me parandaksime suuresti oma arenguabi andmise suutlikkust. ning kui abisaajad riigid suudaksid seda ka teha, saaksid nad oluliselt parandada oma riigi valitsemist, suurendada oma maksutulusid ning äh, siis oleks parem ka terve arengupakett. suur tänu, härra Luka ECR-i nimel. Ja, ähm, Herr Kandidat, ich möchte Sie fragen zu... Ja, härra äh, volinikukandidaat, mul on teile küsimus Euroopa Parlamendi raporti äh, kohta no, omaniku äh, äh õiguste äh, rolli kohta ta arengumaades. Euroopa Parlament võttis selle alase raporti vastu, kuidas te kavatsete strateegias öö, selle raporti aspekte, eesmärke arvesse võtta. kas te kavatsete kirjutada uue eelarverea rahastamaks programme, millega saab omandiõiguste kaitseprogramme rahastada ähm, abi saavates riikides või kuidas te muidu kavatsete neid eesmärke saavutada, võttes arvesse ka probleeme maksetega? ning võttes arvesse ka seda, et äh, suur hulk, äh, suure hulga programmide puhul napib rahast-, rahastamist. aitäh! mis puudutab TV-komisjoni äh, ettepanekuid ja algatusi strateegilise dialoogi raames komisjoniga, siis tuleb tunnistada, et nad on tõsiseltvõetavad äh, ettepanekud, mida tuleb arvesse võtta. niisiis, mis puudutab konkreetsete projektide tegevuskavasid arengumaades, siis tuleb tagada, et nende programmide sisse oleks kirjutatud ka meetmed, mis on seotud omandiõiguse kaitsega, maaomandiga arengumaades. see peab olema Euroopa-poolne panus millega aidatakse väikese keskmisega suurusega ettevõtteid ja talunikke arenguriikides. see ei peaks olema Euroopa-poolne abi öö, inimestele, kes kahmavad kokku maad ning kes kasutavad ära olukorda, kus omaniku staatus on segane arenguriikides. seega meie tegevus vastab täiesti Euroopa Parlamendi poolt sõnastatule. võimalikult suur hulk programme peaks võimaldama väiketalunikke üles ehitama, üles ehitada jätkusuutlik ettevõte ning aitama kaasa nende üldisele majandustegevusele, mis tuleneks omanikuõigusest, mille nad on saanud oma riigivalitsuselt. aitäh! härra Vailinen, ALDE fraktsioon. Madam Chair. Behind you, yes. I have a question uh, concerning the trans-. suur tänu! mul on küsimus Atlandi-ülese arengukoostöö kohta uh, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. see tõhustatud uh, arengu Äh, poliitika koostöö algas pärast kahe tuhande üheksanda aasta USA Euroopa Liidu tippkohtumist. mul on küsimus, kas te olete tutvunud selle koostööga ning kuidas te kavatsete seda edasi arendada? Thank you very much, I already aitäh! juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ning hiljemgi rääkisin ma sellest, et meil on vaja paremini koordineerida Euroopa doonorite tegevust. senini ei ole ma veel väga palju rääkinud sellest, et me peame mängima koordineerivat rolli ka teiste doonorite töö tõhustamisel, eriti mis puudutab USA-d. see Atlandi-ülese koostöö tõhustamine võiks äh, tuua kaasa kõige suurema mõju meie töö tõhususe parandamisesse. sest USA ja Euroopa Liit äh, annavad kokku üle kaheksakümne protsendi kogu arenguabist maailmas seega e, tõesti, me peame välja tulema edasiste algatustega, e, tõhustamaks koostööd USA-ga, meie töö peab olema koordineeritum, konkreetsem ning kavatsen sellele tõesti kaasa aidata, kuna see doonorite töö koordineerimise roll on üks minu öö, e, öö, töö öö, E, oluline element, see oleks see neljas element, ma rääkisin ennem kolmest elemendist, aga see Atlandi-ülese koostöö tõhustamine oleks neljas. samuti ootan ma ka teiepoolset panust ning kavatsen seda kindlasti arvesse võtta, aitäh. suur tänu, härra Kris Soganos, kuue fraktsioon, tema on ka jällegi teie selja taga. kirje Pitrope, tuhat üheksasada üheksakümmend üks, ta härra volinikukandidaat, kahe tuhande esimesel aastal nõus, leppisid kahe tuhande, ÜRO liikmesriigid kokku, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks saavutatakse kaheksa nii-öelda aastatuhande arengu eesmärki. aga kõige kriitilisemas valdkonnas, nimelt eh, keskkonna jätkusuutlikkuse valdkonnas eelkõige bioloogilise mitmekesisuse vältimises ei ole mitte ainult saavutatud mitte mingisugust progressi, vaid võib täheldada, et CO2 heitmed üle maailma on suurenenud nelikümmend kuus protsenti võrreldes üheksa, tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastaga ning järjest rohkem liike sureb välja. võttes arvesse nüüd ÜRO ülemaailmset raamistikku pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, siis milliseid samme te kavatsete astuda, tagamaks, et kahekümne esimene sajand ei muutuks kõrbestumise sajandiks? Yes, indeed, the one of the left. jah. üks aastatuhande arengueesmärkide peamisi prioriteete oli loomulikult keskkond, kliimamuutus, bioloogiline mitmekesisus üle maailma. selle probleemi väljatoomine aastatuhande eesmärkide hulgas, mis muidu tegelesid üldiselt kokkuvõtvalt majandusküsimustega oli märkimisväärne ja seetõttu Rio pluss kakskümmend konverents soovib veel sügavamalt keskenduda jätkusuutliku arengu ja keskkonna küsimustele. probleemid on väga tõsised meie ees. me peame tegelema keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse küsimusega, võttes arvesse üldist jätkusuutlikkuse raamistikku meie poliitilises tegevuses. me peame säilitama kõigi kolme jätkusuutlikkuse kontseptsiooni vahelise sünergia majanduses, majandusliku, sotsiaalse ja keskkondliku arengu vahelise sünergia. mis puudutab bioloogilist mitmekesisust, siis tõesti, paljud liigid on ohus, suur hulk maad ja metsa on ohus Euroopa-poolne tegevus ei peaks äh, lihtsalt äh, vastama nendele eesmärkidele, vaid äh, ta peaks püstitama uusi eesmärke. me peame tõesti selle looduskriisi tooma enda tegevuses oluliseks prioriteediks. aitäh! suur tänu, proua Hõibuk roheliste nimel! G kaheksa algatus ähm, uueks koostööks arenguvaldkonnas on võtnud eesmärgiks tootlikkuse tõstmise Aafrikas ning samuti investeeringute toetamise riigisiseselt. kuuskümmend protsenti Aafrika rahvastikust töötab väikestes pereettevõtetes põllumajandusvaldkonnas. ning paljud neist nälgivad. jätkusuutliku põllumajandustehnoloogia ning väiketalude toetamine on Euroopa Liidu prioriteet. kas te olete ka G kaheksa kontekstis valmis kinnitama, et need investeeringud ka öö, toidutarnete tagamiseks väiketalunikele on teie jaoks prioriteet ning arvesse võetakse ka tõesti väiketalude efektiivsust, kas te olete valmis väiketalude õigusi maa oma-, omamiseks kaitsma, seda juba mainiti, samuti tuleb arvesse võtta veepoliitikat. ning äh, seemneid, äh, ähm, sest äh, ka siin tuleb olukord kontrolli alla saada. suur tänu. tõesti, me peame keskenduma kõige olulisematele sektoritele arenguabis, arengumaadele. see on oluline kriteerium meie arenguabi andmises seda võtsime me arvesse juba ennem seda, kui hakati läbi rääkima jätkusuutliku arengu eesmärkide üle. selle tulemuseks on olukord, kus me sõltume vägagi sellest eh, sektoriaalse tasandi ühisprogrammi, programmeerimisest koos partnerriikidega. Nemad valivad välja sektorid, millele nad soovivad seda jätkusuutlikku arenguabi saada Euroopa Komisjonilt või liikmesriikidelt. see kehtib paljude meie partnerriikide kohta. paljud neist on valinud põllumajandussektori, sest on vaja leevendada toiduainete nappust ja seetõttu on põllumajandussektor nende jaoks kõige prioriteetsem. meil peab olema piisavalt kvaliteetseid programme ja piisavalt raha, tagamaks, et väiketalunikud tõesti saaksid tõsta oma tootlikkust, saaksid anda suurema panuse alatoitumuse ning vaesuse väljajuurimisele nendes riikides. vee ja kanalisatsiooniprogrammide puhul pole see öö, öö, nii suur prioriteet, väga paljud riigid neid kahte valdkonda prioriteediks pole valinud, aga me peame võtma arvesse ka regionaalseid te temaatilisi programme, et arengumaades nendes valdkondades olukorda parandada. suur tänu. härra Kastaldo, palun. suur tänu Ehm, ehm, kaasava ehm, kaasava arengu tagamiseks on hea eh, haldus ja juhtimine väga oluline. see tähendab seda, et peame eh, aitama partnerriike mitte selleks, et vähendada korruptsiooni, vaid selleks, et võetaks kasutusele normid, mida kõik ühiskonnas respekteeriksid. et Äh, oleks suurem sotsiaalne sisustusus ning et erinevate sotsiaalsete gruppide vahel valitseks suurem võrdsus. Äh, see puudutab ka äh, vähemusi, see puudutab ähm, vaba, sõnavabadust. Need on olulised osad läbirääkimistel nende riikidega. arvan, et Euroopa Parlament on väga teadlik sellest, et meid ei ole alati arvesse võetud selliste läbirääkimiste pidamisel Äh, abi on praegusel hetkel järsult katkenud, sest Euroopa Liit on peljanud oma mõju ähm, me, äh, vähenemist. Äh, mida te siis arvate, kas tingimuslik, vabandust, ja ei ole toimunud abide järsku katkemistest, on peljatud mõju vähenemist. kuidas te arvate, kas see abi peaks katkema, kui tingimusi ei täideta või mitte? suur tänu teile Euroopa Komisjon on sisse viinud rohkem kui ükski teine doonor eh, tingimuslikkuse klausli eh, inimõiguste hea haldusjuhtimise eh, õigusriigi ja nõuete täitmise vastuvõturiikmides. see on osa üldisest poliitilisest dialoogist ja arengukoostööst meie partnerriikidega. oleme juhtrollis selles valdkonnas. teen kõik endast oleneva, et eh, välja töötada ühtne Euroopa eh, seisukoht, mida oleks selgem, kergem esitada ka eh, rahvusvahelisel arenguabi konverentsil kui me saame selle ühtse eesmärgina äh, äh, esitada kõikide doonorriikide jaoks. mis puudutab konkreetseid äh, tegevusi tingimuslikkuse läbisurumiseks, siis toetan sellist protsessi, mis võtab aluseks olemasolevaid kokkuleppeid, eriti Cotonou lepingut, mille osas peaksime olema valmis aktiveerima poliitilist dialoogi vastavalt artiklile kaheksa Kotonu lepingust. on juba äh, häid positiivseid näiteid selle kohta, kus poliitiline dialoog äh, suudab äh, muutusi tekitada abisaaja riikides. Nad on tagasi võtnud seadusi Eh, eh, seksuaalvähemuste kohta Ugandas, Nigeerias, eh, Nigeerias samuti. ning teine küsimus on seotud siis abi katkestamisega vastavalt artiklile üheksakümmend kuus. see tähendab pikemaid kahepoolseid läbirääkimisi, muuhulgas ka Euroopa Parlamendi osalusel, et äh, välja töötada õige adekvaatne poliitiline vastus, et äh, abi äh, jõuaks otseselt äh, abivajajateni, mitte läbi valitsuskanalite. suur tänu, Rai Janson. Teil on kolm minutit. Net als een medicijn heeft ook. jah Eh, nagu iga ravim on ka arengu abil eh, ka eh, negatiivseid tagajärgi, see võib tekitada mõnes mõttes orjuse, sõltuvuse. kas te arvate, et ravimit kasutatakse halvasti praegu, kui arenguabiks mõeldud rahaga Eh, näiteks, eh, näiteks kaevatakse tunneleid ja ehitatakse rakette, mida saaks teha, et see nii ei läheks? All we do kõik see, mis me teeme äh, eh, äh, arengukoostöö kontekstis, on seotud sellega, et äh, vastuvõtja riigid ei jääks meist sõltuvusse. seega see jaoks on olemas jätkusuutliku arengu eesmärgid ning meie kokkulepped äh, arengu osas meie muutuste agenda. see tähendab, et äh, meil on arengupartnerlus loodud doonorite ja vast-, abisaajate vahel. soovime selle endise ahela annetajate ja äh, abisaajate vahel äh, katkestada. me soovime olla arengupartnerid äh, arenguriikide jaoks. see tähendab, et ka nendepoolset panust on vaja paremat juhtimispoliitikat, paremat vahendite ärakasutamist, ressursside ärakasutamist küsimus on ka selles, kuidas eh, nad, eh, eh, kuidas nad arengutoetusi oskavad vastu võtta ja ära kasutada, see on seotud erinevate menetlustega ja kavatseme suurendada oma rahakasutuse tõhusust. see tähendab, et me ei vaata äh, Äh, äh, kvantiteeti, vaid äh, jälgime väga tähelepanelikult kvaliteedi küsimuste, küsimusi e, ning samuti tõhususküsimusi oma koostöös oma partneritega. nii et võin teile garanteerida, et me jälgime väga tähelepanelikult ka edaspidi meie äh, raha tulevast kasutamist. suur tänu, proua Zaborska, Rahvapartei. suur tänu, proua esimees. ühes äh, deklaratsioonis, mis puudutas äh, arengukoostöö instrumenti, võttis Euroopa Komisjon vastu otsused kakskümmend protsenti arengukoostöö instrumendist peaks äh, olema suunatud põhisotsiaalteenuste äh, ja keskkoolihariduse toetamiseks. see on äh, arengukomisjoni jaoks väga oluline küsimus. hoolimata sellest ütles volinik Fliibals Äh, mainis seda kahtekümmend äh, protsenti kui suunatud inimarengusse ning sotsiaalsesse kaasatusse, mis on palju laiapõhjalisem. lugupeetud härra volinikukandidaat, kas võiksite meile selgitada täpsemalt, kuidas äh, kavatseb Euroopa Komisjon teha, tegutseda selle nimel et, et kakskümmend protsenti arengukoostöö instrumendist läheks põhiteenuste ning keskkoolihariduse toetamiseks, nagu see esialgselt oli ette nähtud, aitäh! suur tänu selle küsimuse eest. arutelu. see arutelu tegelikult selle kahekümne protsendi sisu üle see arutelu äh, oli äh, väga pikaajaline, mis äh, käis komisjoni Euroopa Parlamendi vahel ja ma soovin, et see arutelu jätkuks. juba algusest peale oli tegu parlamendi selge seisukohaga. kakskümmend protsenti sotsiaalseenu teenustest tähendama siis põhiteenuseid. ja ka, ja siis keskkooliharidust. ning see eesmärk on saavutatav praeguses finantsraamistikus, kuigi see ei ole kerge eesmärk kuid äh, äh, luban teile, et teen enda, kõik endast oleneva, et seda küsimust äh, põhjalikult käsitleda, et arengufond kakskümmend kahe protsendi ulatuses kataks põhiteenuste ja keskkoolihariduse toetamist. Thank you uh,. Mr Silva Pereira sotsialistide fraktsioonist. suur tänu teile. lugupeetud härra volinikukandidaat, tahaksin teile esitada kaks küsimust. kõigepealt esimene küsimus võib teile tunduda pisut kummaline. kõigepealt, milline volinik kavatsete te olla? oleme rääkinud äh, sidususest erinevate poliitikavaldkondade vahel, mis on väga oluline arengupoliitiku jaoks. kas te arvate, et, et hoolimata koordineerimis äh, äh, kõiki erinevatest koordineerimisega tegelevatest üksustest Euroopa Komisjonis ei oleks vajalik Eh, vaja eh, saada poliitiliselt tugevat eh, volinikud, kes suudaks võita poliitilisi lahinguid komisjoni siseselt, kas teie olete valmis olevat selline volinik ning teine küsimus on samuti seotud sidusa poliitikaga, et me ei saa integreeritud immigratsiooni in integreerida eh, oma immigrante, kui me ei tee koostööd eh, päritoluriikidega. kas te olete valmis integreeritud immigratsioonipoliitikat eh, sisse ju viima, mis tähendaks ühtlasi ka koostööd päritoluriikidega? suur tänu! koordineeritud või sidus poliitiline lähenemine <laughs> uues Euroopa Komisjonis nagu seda ütles härra Juncker, ei tähenda seda, et, et komisjoni liikmete, volinike vahel on mingisugused äh, on mingisugused erinevused, mõned on tähtsamad kui teised. me peame kõik koos tegutsema, et tulemused oleks võimalikult sidusad mina kavatsen olla poliitiline volinik. ma ei kavatse eh, lihtsalt niisama eh, le eh, leplikult vastu võtta kõik selle, ükskõik mida, mis tuleb komisjoni asepresidendilt või kelleltki mujalt. kuid soovin aktiivselt tegutseda komisjonis ning osaleda erinevate projektimeeskondade töös. ma Äh, olen olnud, mul on vedanud äh, selles mõttes, sest äh, tarbijakaitsepoliitika volinikuna pidin koordineerima erinevate volinike koostööd ning seda juba üsna algusest peale. et, et ka tarbijakaitse küsimused oleks tihedalt seotud kõigi teiste poliitikavaldkondade arenguga seega leian, et äh, arengupoliitika on üsnagi sarnane just koordineerimisega ja ta ei ole allutatud äh, ühegi, ühelegi teise voliniku tööle. migratsioon on väga oluline. Äh, me peame kõigepealt üles ehitama oma sisemise migratsioonipoliitika liikmesriikides nii-öelda vastuvõtupoliitika, mis peaks olema sellisel tasandil, kus eh, seaduslikud eh, eh, migrandid oleks ametlikult vastu võetud Euroopa Liidus. liikmesriigid peavad üles ehitama tugevad, toimivad ja peavad aitama üles ehitada tugevad toimivad majandused päritoluriikides ainult nii on võimalik kokku viia migratsiooni ja arengu küsimused ja on võimalik eh, samas ka vähendada migratsioonisurvet Euroopa Liidu liikmesriikidele. härra Luka, ECR-ist. Ich möchte Ihnen ähm, jetzt eine Frage stellen. sooviksin esitada järgmise küsimuse see on seotud keskmise suurusega sissetulekutega riikidega. viimase äh, kümne-viieteist aasta jooksul oleme näinud, kuidas mõningates riikides äh, äh, majanduslikud sissetulekud kasvanud on ning mõned neist riikidest ei ole enam arenguriigid. seitseteist riiki on sellised, kes enam ei saa Euroopa täielikku finantstoetust ning äh, nende toetamist järk-järguliselt vähendatakse. samas on neis riikides endiselt suur äh, vaesus, äh, seitsekümmend kolm protsenti maailma vaestest, ütleb üks Maailmapanga uuringutest, on just nimelt sellise keskmise sissetulekuga riigid. kui neil riikidel ei ole enam õigust äh, kahepoolsele eh, maja eh, arengutoetus, eh, arengukoostööpoliitikale, kuidas selliseid, sellist vaesust siis välja juurida? eriti võttes arvesse, et Euroopa Liit on eesmärgiks seadnud vaesuse välja juurida, kas me kavatseme need, need abita jätta, need sellised inimesed, või kavatseme neid endiselt edasi toetada? suur tänu! diferentseeritud lähenemine mis viidi sisse Agenda for Change ra raames, tähendas seda, et kontseptuaalselt hakati hindama ja eristama väikse sissetulekuga riike keskmise sissetulekuga riikidest. ning see tähendas Eh, siis bilateraalsete programmide ülevaatamist eh, keskmise sissetulekutega riikide jaoks. kuid on erakorralisi juhtumeid, kus võetakse arvesse teistsuguseid kriteeriume, mitte ainult majanduskasvu eh, kriteeriumeid. näiteks puudutab see nõrku riike, riike, millel on vaja veel toetust ja mm, juhtimist struktuuri ülesehitamiseks. ja seega need erandlikud äh, abiprogrammide äh, jätkamised äh, vastavalt konsultatsioonidele Euroopa Parlamendiga on endiselt kehtivad näiteks Ladina-Ameerika ja mõningate Lõuna-Aafrika riikide jaoks. nii et mingisugust järsku abikatkestust ei ole ette nähtud, kui riigist saab keskmise sissetulekuga riik lihtsalt ähm, nii-öelda edutatud riikidel on paremad võimalused oma vaesusevastaseks võitluseks rohkem kui äh, vaesematel arenguriikidel ning meie programmid on äh, suunatud äh, neile piirkondadele, kus nad on kõige vajalikumad, kus nad kõige rohkem muutusi võivad kaasa tuua. ning nii-öelda edutatud või keskmise sissetulekuga riigid võivad ka regionaalprogrammidest toetust saada eriti eh, puudutab see inimõiguste ja demokraatia arenguga seotud programme. Nad on osalised ka meie uues partnerlusinstrumendi eh, tegevuses eh, partnerlussuhete ülesehitamiseks nende nii-öelda edutatud riikide aitamiseks. härra Goebbels, tuleksin ju, hea juhtimise juurde tagasi varsti toimub suur rahvusvaheline konverents ehk siis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, järgse arengu äh, küsimusi käsitlev konverents. Euroopa Liit, kui ta soovib olla endiselt suurim doonor maailmas, peab olema piisavalt ambitsioonikas. tahaksin teada, kes on see, kes tellib nii-öelda muusika kõigepealt komisjonis ja kes teeb seda rahvusvahelistel kohtumistel. sooviksin, et arengupoliitika Euroopa Liidus oleks teie taktiketi all eh, tuntav nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliselt. Eh, see on ühesõnaga minu poolne küsimus, ühtlasi see on minu poolne mure, äkki saate minu muret leevendada? suur tänu teile arengupoliitika kontseptsioon, mis on suunatud äh, vaesuse väljajuurimisele, jätkusuutlikkus äh, kaasavas kontekstis toob kaasa väga palju erinevaid küsimusi, mis äh, on seotud Euroopa Liidu üldise tegevusega ja koostööga Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. ma soo-, olen juba öelnud, et sooviksin ja et ja, hoiaksime endiselt liidri rolli et näiteks doonori abi koordineerimisel liikmesriikide poolt. mitte ainult eh, selleks, et jõutaks eh, null koma seitsme protsendise eesmärgini järgmise finantsperioodi vältel, vaid ka eh, sooviksin, et koordineeritaks eh, oma programme, et loodaks, eh, loodaks uued ühised programmid. mis puudutab komisjoni poliitikat üldiselt, siis poliitika sidusus on äh, rakenduslikus küljes meie tegevuse eh, kõige olulisem osa. tegu on valdkonnaga, kus eh, üks volinik, arenguvolinik eh, või komisjoni arenguteenistused ei saa olla ainukesed tegutsejad. selleks, et koordineerivad elemendid paika panna mitte ainult äh, välis äh, äh, tegevuse koordineerimises, vaid peame koostööd tegema kliimamuutuse keskkonna põllumajandusvolinikega. see õigustab ähm, meie tegevust parema, sidusama, koordineerituma välistegevuse nimel ja nüüd äh, proua Sanchez, suur tänu teile, proua esimees. lugupeetud härra äh, kandidaat, äh, nagu teie eelkäija kinnitas, on väga suur mure nii-öelda blending poliitika pärast. Teie eelkäija lubas parandada Euroopa Parlamendi kontrolli võimalusi, kuid kuid äh, seni ei ole midagi tehtud, konkreetseid samme pole astutud mm, konkreetsete blending-projektide osas. kas te arvate, et on võimalik kuidagi parandada, kuidas, äh, äh, kuidas oleks võimalik Euroopa Parlamendile raporteerida, kuidas oleks võimalik meile tutvustada, millised projektid on praegu Äh, arengufaasis, millised, et me saaks arutada, millised on nende mõju, äh, kuidas see mõjutaks äh, keskkonda, avalikku haldust, kodanikuühiskonda ja nii edasi. suur tänu teile. Thank you very much indeed. Blending is an... aitäh. ma ei ütleks, et selline öö, ähm, vabatahtlik, vaid see on pigem selline lisavõimalus suurendada doonorite poolset panust, mis läheks siis kaugemale ametlikust arenguabist. meie eesmärk ei ole lihtsalt nii-öelda tuua seda blendingu suutlikkust rohkem meie arenguabisse, selleks et äh, kompenseerida nappivat äh, ametlikku abi. pigem ametliku abi või grantide ähm, ühendamine äh, erapankade ja rahvusvaheliste institutsiooni poolse abiga muudaks Euroopa-poolse grantide andmise ka tõhusamaks. seeläbi antaks lisagrante, mis muidu andmata jääks. lendimise lisaväärtus oleks kakskümmend viis korda suurem. asi ei ole siin pankade kasumite suurendamine. me soovime lihtsalt, et rohkem pankade raha jõuaks arenguprojektidesse. ja seda sellistel öö, öö, tingimustel, et intressid oleks võimalikult madalad. nõustun, et selleks on vaja võimalikult tugevat seiresüsteemi ning olen valmis ka teiega tõhusamat dialoogi selle üle pidama, kuidas parandada parlamentaarset järelevalvet nende institutsioonide üle. kolleegid, küsimustega oleme jõudnud nüüd poole peale, järgmisena proua Sargentini roheliste nimel. suur tänu proua esinaine, räägime nüüd ettevõtete sotsiaalsest vastutusest. parlament peab nüüd hakkama töötama äh, konfliktimineraalide alase komisjoni ettepanekuga, äh, kaubandusvolinik esitas selle komis-, äh, selle ettepaneku, see on selline eneseregulatsiooni põhine süsteem. minu küsimus on, kuidas te kavatsete tagada, et see ettepanek reaalsuses ka toimiks? et see suudaks muuta olukorda kaevanduskogukondades äh, positiivsemaks, et see muudaks olukorda paremaks sellistes riikides nagu näiteks Kongo Demokraatlik Vabariik. ning tuleb tunnistada, et Defco äh, peadirektoraadi ning äh, te Huhti, volinik te Huhti poolne panus on olnud väga vilets ning mingisuguseid lisameetmeid ei ole siiani veel välja töötatud. mina tõesti soovin, et te sekkusite ning kuidas te kavatsete sekkuda, et süsteem oleks toimiv? I recognize the importance of uh,, uh of uh... ma mõistan, et on vaja teha selget vahet ähm, kaubanduse edendamise meetmete vahel ning meil on vaja aidata kaasa kaubanduse arendamisele ning see on vaja ära lõigata paramilitaarsetest või terroristlikest rühmitustest see abi. siin mängivadki olulist rolli need nii-öelda konfliktimineraalid. komisjon tuli välja selle vabatahtliku äh, eneseregulatiivse mm, enesedeklaratiivse lähenemisega. nüüd arutavad seda ettepanekut parlament ja nõukogu. selles ettepanekus on ka oma ülevaate klausel sees, ehk siis kolm aastat pärast vabatahtliku süsteemi jõustumist vaatab äh, komisjon üle, kas see vabatahtlik lähenemine on toonud kaasa soovitud mõju. praegusel hetkel ma pigem annaksin võimaluse sellele uuele süsteemile, ootame, kuidas sellega edasi läheb, kas ta hakkab toimima. samuti on minu arvates vaja mitte ainult see süsteem praegu rahule jätta, vaid meil on vaja ka äh, lisameetmeid, et järjest rohkem suuri ettevõtteid ühineks selle vabatahtliku süsteemiga. ja et meil oleks väga selge seiresüsteem, äh, et me ei ootaks äh, ainult seda kolme aasta möödumist süsteemi ülevaatamiseks, vaid et me saaksime jooksvalt jälgida, kas ta toimib koha peal. aitäh, härra Kill EFT-st. ränne on võib-olla üks kõige olulisemaid probleeme maailmas. eriti meie kolleegid Lõuna-Euroopa riikides nagu Malta kannatavad selle massilise sisserände all. Kalee peal äh,, linnapea äh, on juba mõistust kaotamas ning minugi valijad on üsna vihased. Need piiravad kaubanduspoliitilised äh, meetmed tegelikult avaldavadki survet äh, inimestele, et nad peavad välja rändama ning samal ajal on meil äh, liigsed heaolumeetmed siseriiklikult, mis meelitavad inimesi kohale. teisalt Euroopa Liidu ettevõtetel on võimal-, võimalus imeda Aafrika mered kaladest tühjaks, raiuda metsad maha ning kaevata mineraalid maa seest. härra Juncker oma kirjas teile kutsus üles uuele algusele. kas te nõustute sellega, et Euroopa poliitilised meetmed Aafrikas on hävitanud majandusliku tegevuse alustingimused ja seetõttu soovivad paljud inimesed sealt lahkuda. nõustute vast sellega, et Aafrikal on vaja uut algust? Ehm, äh, ausat kaubavahetust ning sobilikku abi. aitäh! tuleb tunnistada, et ma ei ole üldsegi nõus teie kirjeldusega Euroopa rollist ja mõjust Aafrikas. meie tegelikult oleme seal välja arenenud, arendanud partnerluse, kus äh, hoolitakse sealsetest ressurssidest, misläbi äh, me aitame kohalikel inimestel, mitte Euroopa ettevõtetel, sealseid ressursse palju paremini ekspluateerida. loomulikult võib olla teatud ajaloolisi äh, konkreetseid näiteid, mis võivad rohkem sarnaneda teie vaadetele, teie kirjeldusele. ja mis võivad siis olla rändevoogude taga Aafrikast Euroopasse, aga see lähenemine ei ole ikkagi kindlasti täiesti õige, ainult kakskümmend protsenti Aafrika väljarändest äh, suundub Euroopasse. kaheksakümmend protsenti Aafrikas toimuvast rändest toimub kas riigi sees või teiste Aafrika riikide vahel. mina ei hakkaks siin rõhutama ebaseadusliku rände negatiivset mõju, aga ma arvan ka, et me ei peaks hakkama siin ehitama äh, müüre Euroopa Liidu piiridel, vaid me peaksime lõhkuma need müürid, mis takistavad Aafrika riikidel üles ehitamast jätkusuutlikke majandusi ja mis ei võimalda neil leevendada sealset olukorda, mis tegelikult ongi sundinud peale selle rände sealsete inimestele, nii et see ei ole isegi nende vaba tahe. selles kontekstis tahaksin ma tõesti teha koostööd ka rände eest vastutava kolleegiga komisjonis, nii seadusliku rände kontekstis kui ka öö, öö, võttes arvesse olukorra parandamist Aafrikas jah, palun jälgige ka oma kõneaega, sest äh, aega on meil väga vähe järel. härra Salvini, mitteühinenute hulgast. Grazie commissario, a parte il fatto che con la disocup-. suur tänu. kui nüüd kõrvale jätta asjaolu, et äh, äh, Euroopas on suur tööpuudus, mis tuleneb ka suurest ebaseaduslikust sisserändest, siis tegelikult peaksime me olukorra kodus korda looma, selle asemel, et tegeleda Frontexi või Mare Nostrumiga, peaksime me parandama olukorda Aafrikas. kuidas aga kontrollida, et meie meetmed tegelikult aitavad sealseid inimesi? meil on Marokoga vabakaubandusleping, kuhu on kaasatud äh, puu- ja juurviljad ja äh, kalandustooted. kuidas aga see aitab meie tootjaid see, et nende tooted on väga madala hinnaga ning minu arvates ei tule see kasuks ka Maroko tootjatele, sest kõige rohkem teenivad tegelikult Hispaania ja Itaalia ettevõtted. ma ei soovi siin kahjustada Euroopa ettevõtete huvisid ning äh, kahjustada, ei soovi kahjustada ka marokolaste huvisid. suur tänu! meie arengualane töö on suunatud sellele, et aidata abi saavate riikide majanduslikku ja sotsiaalset arengut. mis puudutab kalanduslepinguid, siis me oleme, ma ütleksin, dramaatiliselt muutnud meie ühist kalanduspoliitikat. seeläbi, et Euroopa alused saavad küll osaleda abi saavate riikide vetes kalastamises, aga see tegevus peab aitama kaasa ka sealse rannikupiirkonna jätkusuutlikule arengule. see on osa sellest erasektori kaasamise üldisest põhimõttest meie arenguraamistikus veel kord, meie eesmärk, meie panus, meie äh, tegevuskavad ei toeta ega rahasta ega aita suuri Euroopa ettevõtteid. me ei soovi, et meie arengupoliitika oleks selline nagu öö, äh, majandustegevus, millega teenivad Euroopa suurettevõtted. tegutsedes arengumaades. me soovime pigem, et ka nemad aitaksid kaasa arengumaade ähm, arengusse, et nad aitaksid kaasa sealsete väikeettevõtjate, talunike ja kalu, kalurite tegevusele aitäh! härra Vento Rahvaparteist. üle kümne aasta on toorainet, eriti kalliskividega kauplemine tekitanud suuri konflikte, on, konfliktid on Kesk-Aafrika Vabariigis, konfliktid on Af-, mujal Aafrikas äh,, mis äh, on äh, äh, näiteks vääriskividega kauplemise puhul tõttu veel rohkem teravdanud. selle aasta märtsis valmistas ette komisjon õigusloomelise teksti, millega üritati vähendada selliste konfliktide finantseerimist väärtuslike maavarade kaubanduse läbi milline on teie lähenemine sellistele konfliktipiirkondadele? kas kavatsete tegeleda ka selliste toormaterjalide, toorainete importiga tegeleda või kavatsete tegeleda otse ettevõtetega, kes nende oluliste eh, toorainetega kauplemisega tegelevad? aitäh! To... kui me räägime korruptsioonist, rahapesust, ning muudest sarnastest Euroopa arenguabifondide kuritarvitustest arengumaades. või muude ressursside kuritarvitamisest, mis peaks minema arengualasesse töösse, siis see kõik kuulub meie ennetusmeetmete süsteemi. meil on nende riikidega poliitiline dialoog, meil on muid äh, suhtluskanaleid selle eesmärgi saavutamiseks. aga me peame muutma ka kaubanduse jätkusuutlikumaks, me peame edendama kaubandusvooge nende riikidega. me peame lõikama läbi sideme ebaseadusliku kaubanduse, ebaseadusliku mineraal- või puidukaubanduse, teemandikaubandusega, teiste loodusressursside ebaseadusliku kaubandusega arengumaades. meil on juba terve rida algatusi olemas, meil on oma seirepoliitika alane dialoog, seireprogrammid selle äh, kaubanduse edendamise äh, äh, lahtisidumises seireks ebaseaduslikust kaubandusest ning me jätkame oma tegevust ka tulevikus, keskendume vägagi seirele ja ennetustööle, kui me räägime ebaseadusliku tegevuse väljajuurimisest. Line for the Socialist and Democrat Group suur tänu, proua Šlain, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua esinaine, suur tänu, härra volinikukandidaat. maksudest kõrvalehiilimine, maksupettused eh, on ülemaailmne probleem, millega tuleb võidelda. kahjud, mis sellest tulenevad, omavad ebaproportsionaalset mõju arengumaadele hargmaised ettevõtted eh, väldivad maksude maksmist, ning seetõttu jäävad valitsused ilma hädavajalikust ressursist. seetõttu peaksime me rahastama ka arengumaade maksusüsteemide väljatöötamist. seeläbi paraneks ka meie arengupoliitika tõhusus. mida te kavatsete selles valdkonnas ette võtta? G kahekümne ning OECD raames uuritakse ka seda, kuidas tõrjuda kõrvale maksuparadiisid läbirääkimistest. kõik need vaesemad, madala sissetulekuga riigid peaksid, neid peaks kohtlema võrdselt, kui me räägime maksuküsimustest ülemaailmsel tasemel. kas te nõustute sellega? jah. nõustun täiesti sellega, et maksudest kõrvalehoidmine, maksude kogumise küsimus on ääretult tähtis ka arengumaades. Need küsimused on sama tähtsad ka Euroopas. me peame tagama, et arengumaad oleks meie tõelised partnerid, et nad suudaks siseriiklikult ka oma arengueesmärke rahastada. ja seega ma toetan vägagi seda, et ÜRO tasandil, rahvusvahelisel tasandil rakendataks sama lähenemist äh, arengumaade suhtes, antaks neile samaväärne võimalus nendel läbirääkimistel selle üle, kuidas üles ehitada ühtne maksupettuste vastu võitlemise mehhanism üle maailma. samuti tuleb öelda, et meie programmid millega aidatakse valitsussektori ülesehitamisele kaasa arenguriikides. ka need programmid peaksid keskenduma rohkem maksupettustele ning meie seiretöö peaks samuti olema osa meie ühtsest äh, tegevusest selles valdkonnas. ning sellest peaks tulenema siis ka lisameetmed suutlikkuse tõstmiseks siin selles valdkonnas arenguriikides. Thank you, Mr Luka from the ECR, your group. härra Luka ECR-i nimel, teie fraktsioon on äh, ainult teie poolt esindatud täna, jah? mul on kaks küsimust poliitikavaldkondade kohta kus Euroopa Komisjoni poolsed poliitilised meetmed võivad pigem kahju tuua. esiteks kaubanduspoliitika, kus öö, riikide öö, puhul, kus öö, kasutatakse protektsionismi turgude kaitseks, kas te nõustute, et et tuleb sellistele riikidele ka vastu tulla? teiseks, Euroopa Investeerimispanga poolne tegevus ka arengumaades. kas te arvate, et on hea, et Euroopa Investeerimispank annab laenu ja edendab investeeringuid ka arengumaades või kardate te, et see võib kaasa tuua, see võib pigem pärssida nende riikide enda finantssektori arengut, sest Euroopa Investeerimispank on kogu turu endale haaranud. mis puudutab vabakaubandusleppeid ja turule juurdepääsu arengumaade puhul Euroopasse, siis algne konventsioon andis ühepoolse turule juurdepääsu tollimaksu vabalt arengumaadele Euroopasse. see ei olnud otseselt kooskõlas WTO reeglitega. seega pidime hakkama sõlmima kahepoolseid vabakaubandusleppeid, mis avaks täielikult Euroopa turud arengumaade toodetele ja vastupidi, nende turud Euroopa toodetele see protsess on juba üsna kaugele jõudnud. olgem ausad, ega meie lähenemine ei ole alati päris sümmeetriline olnud. Euroopa turud on alati, on olnud juba varajasest faasist nendele riikidele maksuvabalt avatud ning need riigid ise on neid leppeid oluliselt aeglasemalt kohaldanud. me peame oma tegevust samamoodi jätkama, aga me peame tooma sisse vabakaubanduslepetesse, eh, majanduskoostöölepetesse nende riikidega ka suurema arengumõõtme, eriti Aafrikas. mis puudutab Euroopa Investeerimispanka, siis nõustun sellega, et me peame äh, hoidma neid kaasatuna arengumaades, aga tuleb silmas pidada, et nad on investeerimispank, mitte arengupank. seega me peame leidma nende jaoks äh, sobivad projektid arenguriikides. Madam Pagazautundua. aitäh, madam Panduga, EPP halde. tänu teile üks äh, endine volinik ütles, et, äh, et abitöötajate julgeolek on ähm, ähm, aina, äh, aina, aina kahaneb ja nii see on. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal mõrvati neid rohkem kui kunagi varem Gaza sektoris, Lõuna-Sudaanis, Guineas, Pakistanis ja mitte ainult Ebola või lastealadused, et on surdud. Neid on mõrvanud terroristidest fanaatikud ning see tähendab seda, et olukord on abitöötajatele aina ehm, keerulisem. see tähendab seda, et meil on vaja seda arvesse võtta oma abi ehm, toetuspoliitikas. meil ehm, on vaja sidusamat, tõhusamat poliitikat, meil on vaja ka eh, eh, mõtle, mõelda selle peale, millised eh, vahendid on olemas riigiüleselt, mida on võimalik teha selleks, et garanteerida rahvusvaheliste abitöötajate julgeoleku kindlustamiseks. kas te arvate, et peaks looma ka Euroopa abitöötaja statuudi? Thank you, thank you very much. suur aitäh! ma olen täiesti nõus sellega, et abitöötajate turvalisus just nimelt need, kas töötavad siis humanitaarabi valdkonnas või terviseabi osutades. see peab olema väga kõrge prioriteet meie jooksvas töös, kui me programme koostame ja teostame. ning kui me toetame arenevaid riike. niisiis Äh, kui lepingu ametid, kas siis vabaühendused või kohalikud omavalitsused, liikmesmaade ametid, nemad tegelevad äh, riski haldamisplaanidega. Euroopa Liit on pigem referentsi äh, andja, üldjuhiste andja, annab neile põhilised kriteeriumid selle kohta, mis puudutab turvaoperatsioone ja ohutust, mille eest tuleb kinni pidada nende operatsioonide käigus. me ka finantseerime nende evakueerimiste kulusid, mis käivad vabaühenduste kohta või nende kohta, kes konkreetsete programmidega koostööd teevad. millele ma tahaksin pühenduda, on suurendada meie vabaühenduste kohalike omavalitsuste võimekust ja nende toetamist, nende suutlikkust hallata riske. nii et me oleme ka valmis uurima neid teemasid äh, ning äh, uurima võimalusi neid täiendavalt finantseerida ning koordineerida. aitäh, härra Kostas Krissogonos kuuelt, kuue poolt. to meso imerisio isodim-. suur aitäh! keskmine päevane sissetulek inimeste puhul üks protsent elanikkonnast on sama kui kõige vaesema viiekümne seitsme protsendi aastasissetulek. me räägime mõnedest üksikutest inimestest, kellel on väga palju raha ja tuhandest miljonitest, kes elavad vähem kui dollariga päevas ja me räägime liikmesmaadest, Euroopa Liidu liikmesmaadest, kes seal on samuti esindatud tänu nendele poliitikatele, millele, mis neile on peale surutud koos Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Komisjoni abiga peaksime olema Euroopa Liidus, näidates üles solidaarsus, see on üks meie väärtustest. milliseid meetmeid kavatsete teie volinikuga rakendada, nii et arengupoliitika ning Euroopa Liidu välistegevus tagab selle, et meil on jõukuse jagamine maailmas ausam ja võrdsem? Yes, indeed. Uh, ja tõepoolest see kui universaalne on, universaalsed on jätkusuutliku arenemise eesmärgid. tõepoolest, meie lähenemine, meie eesmärk on selline, et me peaksime vähendama ja kaotama ära vaesust nii arenevates riikides kui ka Euroopa siseselt. niisiis, see üleüldine lähenemine annab meile toetust ka sellest, et töötada välja solidaarsuskontseptsioon meie arengupoliitikas. see on osa ka meie põhilepingutes antud kokkuleppest, põhileppe sättest, mis juhib meie arengupoliitikat. et meie, mille eest meie komisjonina ka seisame. ma tahaksin oma tegevuse keskenduda sellele, et viia täielikult ellu meie praegused dokumendid, see tähendab meiepoolne konsensus selle suhtes, mis puudutab arengut ning Agenda for Change muutuste agenda. oleme juba loonud selged kriteeriumid. meie abi peaks olema diferentseeritud, mis tähendab seda, et see ei ole suunatud nendele riikidele mis on gradeeritud, kellel on äh, omal võimekust aidata kaasa vaesuse vähendamisele nende oma riikides ning suunata meie abi piiratud hulgale sektoritele, kõige vaesematele riikidele ning nendele riikidele, kus on võimalik teostada reaalset muutust. selles kontekstis ma arvan, et meie tegevuse fookus peaks olema palju lähemal sellele, et vaesus päriselt ära kaotada, seal, kus ta kõige enam silma torkab tänases maailmas. aitäh, proua Hautala Roheliste nimel. suur aitäh, kui ma kuulen siin nüüd mõttevahetust, mis puudutab migratsioonialast arengut, siis ma olen jätkuvalt mures, sest tuletan meelde härra Junckeri esitatud missioonikirja ja ta pani teile kohustuse töötada välja asjakohased viisid, kuidas hallata ebaseadlikku, eh, seaduslikku migratsiooni. loomulikult ei saa olla see viis, kuidas eh, kulutada ametliku eh, abile eraldatud raha. ma tahaksin teilt kuulda väga liha, lihtsalt vastust, jaa või ei. kas te lubate mitte kulutada arenguabiraha sellele, et võidelda ebaseadusliku immigratsiooniga. ja volinikuna mul on viisteist sekundit. väga vähe on keegi siin rääkinud äh, naiste valitsevast rollist arengus. kuidas te praktikas hoolitsete selle eest, et seda väga tõsiselt võetakse arvesse teie, meie arenguagendas? jah, tõepoolest, arengupoliitika ning koostöö on poliitika, mis võiks osutada, mis võiks toetada ebaseaduslike migratsioonivoogude leevenemist, antud hetkel siis need vood, mis tulevad Euroopasse, luues üles selliseid majandusi ja ühiskondi, mis oleksid kaasavad, mis oleksid soodsad migrantidele Eh, võimaldades neid eh, jääda oma riiki ja panustada omaenda riigi arengusse. minu kontseptsioon on selgelt selline, et arenguraha või arengualased sammud ei tohiks olla suunatud otseselt ei oleks, ei tohiks neid suunata konkreetselt äh, sellele, et ehitada Euroopas üles müüre ebaseadusliku immigratsiooni vastu. aga nii, nagu äh, ma püüdsin varem selgitada, pigem suunatud sellele, et lammutada müürid nende päritoluriikides, mis takistavad neil olemast tegelikult, äh, tegelikult ühiskonna osad, et, et nad, nendel oleks mingisugune roll majanduse areng, arengus parim osa arenguabis ei ole mitte anda finantsiliselt või muu poliitika abil ähm, toetada see, seda, kuidas Euroopa saaks takistada migratsioonivoogusid, vaid arenguabipoliitika eesmärk peaks olla, äh, peaks olema töötada koos, koordineeritult ja ühtselt koos migratsioonipoliitika spetsialistidega nii, et meil oleks, oleks see kahesuunaline lähenemine võimalik, meil oleks võimalik äh, tegeleda liikmesmaadega, nii et me suudame vältida ebaseaduslikku migratsiooni ning äh, suudame üles ehitada seadusliku migratsiooni soodutavad äh, vahendid Euroopas. ma olen ära kulutanud kõik aja, mis meil on ette nähtud aga hea küll, viis minutit lõpus on teil veel võimalus siiski. härra Kill, EFTD. suur aitäh, paljud inimesed väidavad, et majanduskoostöölepe, äh, EPA-d, mille äh, Euroopa Liit kirjutab alla äh, majandusabi saavate riikidega, see on vähem, see on peaaegu et Berliini müür. Need on eba-, äh, need ei ole tasakaalus äh,, lubades Euroopa Liidule ligipääsu turgudele, kuhu võib saata tooteid, aga sõnastus tähendab seda, et kohalikel ei anta ligipääsu Euroopa Liidu turule toodetega, mida nad toodavad ja müüvad, kuid neil on äh, lubatud müüa tooteid Euroopa Liidule, mitte ainult neid tooteid, mida nad ei suuda tu-, mida nad ei toota või ei suudagi toota, nagu näiteks elektroonikat või satelliitide komp-, komponenti. Oxfam põllumehed ja tootjad, kõige vaesemate riikide tootjad, äh, sunnitakse direktiivide ja ebaausa konkurentsiga konkureerima tugevalt subsideeritud Euroopa Liidu tootjatega. kas tahaksite kommenteerida neid väiteid? suur aitäh! majanduspartnerluslepingud. Nende üle peetakse läbirääkimisi vastavalt sellele mandaadile, mis võeti koos vastu eh, institutsioonide vahelise kokkuleppega ja juhtvolinikuks oli siis kaubandusvolinik. minu panus sel perioodil, mis siin ees on, oli, on see, et tuua sisse kaubanduslepetesse rohkem arenguabi aspekte majanduspartnerluslepingutele. ei piisa sellest, kui me peame läbirääkimisi ja lepime kokku selles, et on nii vaba ligipääs Euroopa turule kui võimalik nende toodete suhtes, mida toodetakse arenevates riikides, aga me peame olema teadlikumad ka sellest, et see toodete hulk, mida nad eksportida suudavad, on piiratud. tänu sellele, et nad ei suuda kas siis üldse toota või ei suuda nad täita neid standarde ja kriteeriume, mis on seatud kas siis tehniliselt, tehnilisest poolest või veterinaarsanitaarnõuded, mida nõuab Euroopa Liit ja seda ei saa Äh, kuidagi vabakaubanduslepe või majanduspartnerlusleppega ära kaotada, nii et parem seos, parem koostöö kaubavahetuse ning arengukoostöö alal Äh, vabakaubanduses või majanduspartnerluse puhul oleks kindlasti kasulik. me ei ole kindlasti veel selles faasis, kus need lepi-, äh, kokkulepped oleksid kõik lõpule viidud, on terve hulk neid riike, kes neid läbi, kellega need läbirääkimised tuleb alles lõpule viia ning ma loodan olla oluline koordineeriv faktor nendel läbirääkimistel. aitäh, proua Jimenez Beckeril! suur tänu teile! võttes arvesse, et äh, tulevik on seotud äh, äh, võttes arvesse, kui palju tulevikus enamjaolt sektorid on seotud jätkusuutliku arenguga, tuleb arvestada ka vajadusega erasektor kaasata võitlusesse vaesuse vastu, nõudes, et inimõigusti äh, austamisest peetakse kinni ka äh, arenguriikides. kuidas saaksime seda teha nii, et meie tegevus oleks tõhusam ja millist tegevust oleks vaja arendada selleks, et eraettevõtted, väikeettevõtted äh, üritaks teha kõik selleks, et kohalikku elu parandada, võttes tööle kohalikke inimesi, andes tööd ka naistele ning veel kiire küsimus, mis puudutab immigratsiooni, võttes arvesse selle seost arenguküsimusega, tahaksin teada, kuidas kavatsete selle probleemiga tegeleda nii-öelda juurtest peale, et vähendada vaesust, korruptsiooni ning mis on väga oluline, ka terrorismi? Uh, thank you, thank you very much aitäh, suur tänu. Äh, küsimuse teine osa. ma tõesti püüan praegu, olen siis olukorras, kus ma püüan korrata või kokku võtta oma vastuste põhilisi aspekte, mis puudutavad immigratsioonipoliitikat. kuid lühidalt. üldkontekstis Euroopa arengupoliitika üldine mõju, eriti see poliitika, mida töötatakse välja vastavalt Agenda for Change all, see tegelikult tegelebki sisemise keskkonna ja sotsiaalolukorraga liikmesmaades li, äh,, arengumaades, selleks, et vältida migratsioonivoogusid nendest riikidest. see on jätkusuutliku arengupoliitika panus, mis äh, seondub migratsiooni poolega. tulles teie esimese küsimuse juurde. Teie esimene küsimus, esimene osa teie küsimusest oli seotud et, eraettevõtlusega, eraettevõtetega. To... jälle, ma püüan selgitada seda. erasektori roll, tema kaasatus on väga tähtis üldise arengu kontseptsioonis. finantseerimisalased tegevused, inve- äh,, investeeringud, kuid ka see roll, mis tähendab siis Euroopa erasektor, äh, kui me räägime arenguriikidest ühelt poolt ning erasektor liikmesmaades. see peaks toetama nii erasektorit ja kui nad respekteerivad neid eesmärke ja jätkusuutliku arengu kontseptsioone ning neid programme, mis meil on ja mille ja kui nad saaksid sellesse panustada, oleks väga hea. aitäh! härra Frunzuliika sotsiaaldemokraatide äh, fraktsioonist. Um, suur aitäh, voli äh,, volinikukandidaat. minu küsimus puudutab peamiselt kliimamuutust, kliimamuutust, mis puudutab igaühte meist. üks iganes, kus iganes me elame, ükskõik kus me oleme. aasta kaks tuhat viisteist saab olema kliimamuutustega võitlemise mõttes äh, oluline aasta. jätkusuutliku arengu eesmärgid äh, asend-, vahetavad välja aastatuhande eesmärgid, kirjutatakse alla üks väga oluline kliimamuutustega seonduv kokkulepe see on väga tihedalt seotud äh, ka kõige haavatamat-, haavatavamate piirkondadega. tundub, et uues komisjonis on kliimamuutuste ja jätkusuutliku arengu seos ei ole sugugi välja toodud. näiteks äh, missioonikiri äh, keskkonnavolinikule ja energiavolinikule ei maini üldse kliimamuutust. kuidas kavatsete teie tagada selle, et on olemas seos ja jätkusuutliku arengu vahel? et sellele seosele pööratakse piisavalt tähelepanu enne läbirääkimisi, mis puudutavad jätkusuutliku arengu eesmärke ning tagada ka piisav äh, finantseerimine mis peab tulema välja, äh, väljaspoolt juba praegu äh, väga pingelise arenguabi eelarvet, aitäh! hoolimata sellest, mis on kirjutatud või ei ole kirjutatud meie missioonikirjades, ei näe ma tõhusat seost kliimamuutuse ja arengu vahel, see seos on alati olemas, peab olema, ilma arengukomisjoni, keskkonna, energiakomisjoni ja paljude teiste vahelise koostööta, see ei ole võimalik, loomulikult peab olema koostööd ja koordineerimist nii komisjoni tasandil, projektimeeskonna tasandil, ma ei näe, et need kaks äh, Äh, protsessi kas siis äh, aastatuhande eesmärgid või kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgsed äh, eesmärgid. ma ei suuda kuidagi neid näha eraldi protsessidena, mis liiguksid erinevates suundades. selles kontekstis see, mida me peame üles ehitama või tugevdama, on ühtne Euroopa hääl mõlematel konverentsidel, mõlematel läbirääkimistel, mis praegu toimuvad see nõuab enamat kui lihtsalt projektimeeskonna koordineerimist. välistegevuse eh, meeskonnas või majandusega või kliimaga seotud meeskondades. see nõuab tegelikult, et kõik meist või terve hulk meist oleksid osa läbirääkimiste meeskonnast, nende läbirääkimiste ettevalmistamise meeskonnast mõlemal konverentsil, nii et sellest aspektist vaadates ootan ma huviga koostööd energia ja kliimamuutuste volinikuga ning terve hulga teistega asepresidentidega, kes koordineerivad seda kahte väga olulist poliitika äh, valdkonda, aitäh. aitäh, härra Luke viimane kord täna õhtul siis. Äh, tahan esit-, küsida midagi arengupoliitika ristvastavusest te rääkisite, sellest tingimusest on väga palju küsimusi esitatud migratsiooni, ebaseadusliku migratsiooni kohta. kas te arvate, et oleks õige kasutada selles kontekstis tingimuslikkust teisest, teiste sõnadega, kas me võime öelda, et päritoluriigid peavad töötama öö, ähm, migratsiooni soodustajatega vastu, et vastuvõtvad riigid peaksid öö, äh, vaatma vastu ebaseaduslikke migrante Euroopa Liidust, kuigi ei ole võib-olla võimalik näidata, kuskohast nad pärit on, aitäh. Uh, jah, migratsioonivood, eriti ebaseadusliku migratsioonivood, väärivad tõesti väga põhjalikku vastust ja reaktsiooni Euroopa Liidult. aga mitte ainult Euroopa Liidult. me peame seda vaatama laiemast perspektiivist ning siin arvestataks ka Euroopa Liidu poolseid samme transiidiriike ning äh, migrantide päritoluriike. ma ei näe praegusel hetkel, et kõige rohkem migrantide voogusid pärineksid või, või neid on äh, põhjustanud äh, arenguriikide äh, sihilikud poliitikad nad võivad olla teatud reaktsioon sellele, et riiki on halvasti juhitud või riik ei ole toime tulnud, on tehtud võib-olla halbu äh, finantsjuhtimisalaseid otsuseid. aga kõik need elemendid, inimõigused, hea juhtimine, need kõik on sisse kirjutatud meie õigustepõhisesse lähenemisse arengule, meil on olemas poliitiline dialoog, mis puudutab just nimelt neid küsimusi. samuti, kui need on seotud migratsiooni põhiliste põhjustega nendes riikides, kuid üleüldiselt tahaksin ma tõesti öelda, et selline üldine samm, üldine tegevus, mis äh, tähendab äh, muuhulgas ka osa meie migratsioonipoliitikast, vastuvõtupoliitikast, koostöö päritolu ja transiitriikidega, mis oleks siis sellisel tasemel, et see kaasaks ka meie arenguabi mõju nendele riikidele, kust migrandid pärit on. aitäh. härra Kearns Aldelt. Merci. Euh, quel doit être euh, de votre point de vue? suur tänu. milline on kultuuri roll arengupoliitikas? mõned võivad väita, et kultuur on unustatud osa jätkusuutliku jätkusuutliku arengu eesmärkide juures. mina siiski nii ei arva. kui räägime e, sotsiaalsest jätkusuutlikkusest, see läheb palju kaugemale e, kui lihtsalt põhiteenuste osutamine. see võiks olla äh, osa meie tervisele suunatud äh, toetusest, kuid asi puudutab laiemat sotsiaalset jätkusuutlikkust, siis äh, sotsiaalne jätkusuutlikkus äh, tähendab sotsiaalse arengu toetamist, mis tähendab inimõigusi, kultuuriõigusi, kultuuri arengut arenguriikides, vähemuste õigusi ning nende võimed äh, oma identiteet äh, ja, ja kultuuriline eripära äh, välja arendada, nii et mina ei ole nende seas, kes arvavad, et et kultuuripoliitika ei ole osa sotsiaalsest jätkusuutlikust äh,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 et saaksime AKV riikidega koostööd teha. on, kahe tuhande kahekümnendal aastal lõpeb kodunul lepingu kehtivusaeg ning äh, praegusel hetkel on juba kerkinud äh, esile mõned äh, see tulevikumured seoses Cotonou lepingu kehtivusaja lõppemisega mida saaksite teha teie volinikuna, et see e, e, leping ka tulevikus edasi kehtiks? mida teeksite teie? Kotonu leping on oluline e, näide selle kohta, kuidas põhja-lõuna partnerlus võiks toimida. see kaotab kehtivuse kahe tuhande kahekümnendal aastal. viis aastat on veel aega kuid see ei, sellest ei piisa, kui me ei valmista ette selle lepingu järgset aega piisavalt õigel ajal. seega järgmisel aastal juba üsna varakult kavatseme välja töötada laiapõhjalise konsultatsiooni, kaasates TV-komisjoni Euroopa Parlamenti, et äh, välja töötada äh, uus lähenemine äh, Cotonou järgsele raamistikule. oma esimeses sõnavõtus selgitasin, et tegemist ei ole küsimusega, kas me sellist partnerlust jätkame. eriti puudutab see Aafrikat. minu meelest on väga Äh, olulise ähm, vajadusega, kuid peame kohanema uue reaalsusega, mis äh, tähendab seda, et äh, peame välja töötama uued põhimõtted, mis kätaks kõik koostöö arengu küsimused välja töötama, ühtlasi spetsiifilised programmid, mis kataks kõik erinevad AKV riikide hulka kuuluvad riigid. see on esialgne lähenemine, kuid eh, lõplik eh, selle avaliku konsultatsiooni eh, tulemus on see, mis defineerib meie lähenemise, mille töötame välja AKV riikidega kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks perioodiks Eh, härra Lans eh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, suur tänu teile. Eh, sooviksin rääkida reformidest, mis järgnevad Kotonu lepingule, te rääkisite selle lepingu tugevatest külgedest. sooviksin küsida nõrkade külgede kohta Eh, see puudutab eh, ju näiteks inimõiguste raskete rikkumiste puhul võimaliku abi katkestamise. Eh, samas on osutunud ebapiisavaks põhiõiguste räigete rikkumiste puhul, kus näiteks Nigeerias võeti vastu väga homoseksuaalsete õigusi rikkuv seadus, me ei suutnud adekvaatselt reageerida kas suudaksime välja töötada ainult inimõigustel põhineva lähenemise ja e, kuidas e, kavatsete Euroopa Liidu usutavust e, inimõiguste kaitsjana toetada, võttes arvesse, et Cotonou leping ei ole suutnud vähimuste õigusi kaitsta ning kolmandaks, milline peaks olema Euroopa Liidu delegatsioonide roll vastavalt artiklile kakskümmend üks Lissaboni lepingus, kuidas vähemusi kõige tõhusamalt kaitsta? jah, minu nägemuse kohaselt Kotonu äh, järgses raamistikus toetaksin äh, inimõigustele ehitatud lähenemist, äh, võttes aluseks põhimõtted, mis toetavad meie koostööd ja partnerlust AKV riikidega. ning selles suhtes toetuksin hinnangu mulle olemasolevate mehhanismide tingimuslikkuse kohta ning poliitilise dialoogi kohta AKV riikidega. sooviksin selle tingimuslikkuse alles jätta. see peaks olema nii-öelda protsessipõhine tingimuslikkus, mis äh, aitaks äh, meil äh, varakult reageerida inimõiguste rikkumistele. Uganda ja Nigeeria puhul need on head näited selle kohta, kus poliitiline dialoog andis oma panuse sellesse, et inimõiguste rikkumisi, inimõigusi rikkuvaid seadused võeti tagasi kuid sooviksin ühtlasi käivitada laiapõhjalise konsultatsiooniprotsessi. sooviksin äh, äh, käivitada mitteametliku dialoogi TV Komisjoniga, et äh, kokku leppida võimalikult hästi, millised tingimused võiksid kehtida selleks, et see, et oleks, milline oleks see Äh, võimalus äh, inimõiguste rikkumisi, rikkumiste läbiviijaid tegelikult ka mõjutada. suur tänu. härra Zella Rahvaparteist. suur tänu teile, proua esimees. härra Miimitsa. Teie astute ametisse väga huvitaval ajahetkel järgmisel aastal vaadatakse üle kahe tuhandenda aasta, aasta, tuhande eesmärgid. Euroopa Liit on kuulutanud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, arenguaastaks. Teie portfelli jälgitakse seetõttu suure huviga. kuid väga paljud eesmärgid, mille seadsime endale kahe tuhandendal aastal, on endiselt kätteulatumatus kauguses. ning äh, tegelikult äh, arenguabi eh, on eh, abi neile, kes suudavad iseennast aidata. Te ütlesite, et eh, abi peab andma neile, kellel seda vaja on, kuid abi ei vaja valitsused, vaid elanikkond, kuid elanikkond vajab, kes elab enamasti juba linnades, nad, kus on vaja koole, kus on vaja teid, kus on vaja Eh, elementaarset hügieeni. Eh, kas, kas seda võetakse arvesse meie eh, arengupoliitikas? tihtipeale peetakse seda tihtipeale peetakse seda liikmesriikide küsimuseks, enamus Euroopa kodanikke toetab arengu abi osutamist. peame samuti sisse viima regionaalse elemendi, et asjaga ei oleks seotud ainult keskvalitsused, vaid ka regioonid suur tänu teile selle küsimuse eest, sest äh, linnastumine, linnade areng äh, on üks äh, olulisemaid jätkusuutliku arengu aspekte. suurem linnastumine seab ohtu üldise arengu mitte ainult arenguriikides. võib-olla Euroopas on asi pisut parem ja võib-olla just sellepärast, et Euroopas äh, äh, suudame me kontrollida linnade arengut ja linnastumist, äh, võttes kasutusele vahendid, mis kaasavad kohalikke omavalitsusi. see võib-olla, võib-olla seetõttu oleme praegu olukorras, mis võimaldab nende programmidega seotud kogemusi, tegevuse üle kanda arengumaailmale. seega ma loodan äh, kodanikuühiskonna, mm, vabaühenduste, kohalike omavalitsuste kaasamist programmidesse, mis tooks äh, linnastumisprotsessidele jätkusuutlikkust juurde ja äh, seda arengumaailma kõigis riikides. peame tihtipeale kohalikud omavalitsuse esindajad, neil tihtipeale nendega kokku koostöö tegemine aitab äh, meil äh, kõrvale jätta kõrgemasse hierarhiasse kuuluvaid isikuid äh, ja aitavad nad kõrvale hiilida sellest segadusest, mille ebasidus poliitika võib olla põhjustanud. nii et äh, meil on vaja rohkem vabaühendusi, kohalikke omavalitsusi, kodanikuühiskonna esindajaid, nad peaks olema kaasatumad meie programmidesse, kui need programmid äh, hakkavad äh, toimima arenguriikides. suur tänu. ja nüüd äh, härra Mansku sotsiaaldemokraatide seast. suur tänu teile, härra volinikukandidaat. tahaksin teile esitada küsimuse kodunu lepingu kohta. ma konstanteerin et olen juba kolmas äh, saadik äh, selle kohta küsimusi esitab, mul on hea meel, et see teema nii äh, palju tähelepanu leiab. partnerlus lõunanaabritega on kõige täielikum olemasolevatest partnerlustest. Teile langeb raske ülesanne järgmisel aastal partnerluslepingud uuesti läbi arutada sooviksin äh, esitada kaks küsimust. kuidas kavatsete äh, sisse viia äh, sellised küsimused, mis on jäänud õhku rippuma kahe tuhande kümnenda aasta läbirääkimistel, näiteks, näiteks maksuküsimusi, maksuparadiiside küsimusi ning ning samuti inimõigustega seotud klausleid. suur tänu teile! Cotonou järgne raamistik on meie jaoks suur prioriteet minu, sest peame hakkama välja töötama, ümber mõtlema parima raamistiku tuleviku jaoks suhtlemiseks AKV riikidega, eriti Aafrika riikidega. selles kontekstis sooviksin äh, algusest peale kontakti olulisemate Aafrika esindajatega, kes praegusel hetkel juba mõtlevad äh, Aafrika lähenemise peale Cotonou äh, järgse äh, raamistiku väljatöötamiseks. samuti sooviksin külastada olulisemaid äh, Aafrika juhte ja riike, äh, ka Aafrika Liidu äh, peakorterit sooviksin külastada. see oleks minupoolne ettevalmistus avaliku konsultatsiooni läbiviimiseks, mille ma, mida ma juba mainisin, mille sooviksin käivitada võimalikult varakult järgmisel aastal kus äh, paljude asja poolt USA-st huvitatud isikute panus oleks väga oluline selleks, et äh, lõpetada äh, Euroopa poolne panus Cotonou järgse raamistiku väljatöötamiseks. praegusel hetkel näen seda, et lähenemine on ja peaks jääma õigustepõhisteks äh, Eh, inimõiguste põhiseks, eh, maksuhalduspõhiseks, eh, maksuparadiiside vastu võitlemise põhine. küsimus on siis selles, kuidas võimalikult hästi see üles ehitada, et äh, kuidas see tegelikult äh, muutuks tegudepõhiliseks, põhiseks. härra Punga, palun, Rahvapartei nimel tema istub äh, teie selja taga, ta on meie esimees. suur tänu teile, proua esimees. härra volinikukandidaat, partnerlus, mis ühendab meid äh, üle mere territooriumiga, äh, vaadati ülemöödunud aastal. kui oli, kui see toimus, tähendas see seda, et äh, me endiselt toetasime neid piirkondi võitlemaks äh, äärmise vaesusega. Äh, härra volinikukandidaat Euroopa kom-, komisjon kavatseb välja töötada kahe tuhande kahekümnenda aasta järgselt ka instrumenti, mis oleks suunatud ülemere territooriumitele, mis oleks parem kui olemasolev ja mis saaks oma vahendid Euroopa eelarvest. aitäh teile! Thank you very much indeed. suur tänu teile. Eh, ülemere territooriumide finantseerimine on eh, oluline osa arutelust eh, selle kohta, kuidas võimalikult hästi erilisi finantsvajadusi rahuldada, see arutelu on toimunud juba pikemat aega. ning praegusel hetkel on seisukoht selline, et äh, et Euroopa Arengufond äh, oleks, või vähemalt osa Arengufondist äh, oleks äh, suunatud selle, selle, selliste programmide rahastamisele. kuid oleksin valmis seda arutelu edasi pidama, võttes arvesse, et peame olema võimalikult paindlik oma finantskorralduste väljatöötamisel, võib-olla peaksime aluseks võtma selle, et, et praeguses arengufondis eh, Üremene territooriumide finantseerimise protsenti on tõstetud kaheteist protsendi võrra. see on hea alguspunkt võttes arvesse praeguseid eelarvepiiranguid on, e-, võib öelda siiski, et arengufond on üks paindlikumaid mehhanisme selleks, et eh, finantseerida eh, Läänemere territooriumite eh, vajadusi, kuid ei pea isegi ootama äh, vahearuannet, me ei pea ootama ka post-Cotonou aegset perioodi, vaid ma arvan, et võime käivitada avaliku eh, konsultatsiooni juba Cotonou järgse eh, raamistiku väljatöötamiseks, eh, võime seda ära kasutada selleks, et seda läbi arutada. härra Lopez-Aguilar, suur tänu, volinikukandidaat Teile on esitatud väga palju küsimusi, mis näitavad, et arenguriigid võivad majanduskasvu eh, garanteerida ning teenuseid paku-, eh, ning vaesust vähendada, kui nad suudavad ära kasutada oma maavarasid eh, ning seda loomulikult takistab kõrge korruptsioonitase ning see tähendab seda, et triljon dollarit Ähm, lähevad vales suunas arenguabist ning ähm, pidev rahapesu ning maavarade ärakasutamine tähendab tohutut raiskamist. oleme kuulnud teiepoolseid seisukohti selle kohta, et Euroopa Liidu finants toetus jõuaks äh, tegelike abivajajateni. mul on lisaküsimus, et kõigepealt äh, puudutab see äh, rahapesu direktiivi, kas te olete nõus sellega, et peaksime nõudma seda, et kakskümmend kaheksa liikmesriigi looks abisaajate registri, et see informatsioon oleks avalikkusele kättesaadav, kas te olete valmis äh, välja töötama nimekirja nii-öelda sõjamaavarade kohta, et äh, kohustada ettevõtteid äh, deklareerima oma kasumeid kas vabatahtlikult, nagu see toimub ette Ameerika Ühendriikides või siis mitte. suur tänu teile. jah, suur tänu teile. korruptsioonivastane võitlus, rahapesuvastane võitlus igasugused ähm, arengu äh, finantsvahendite halb ärakasutamine, kohalike ressursside negatiivne ärakasutamine on äh, lahutamatu äh, osa Euroopa arengupoliitikast. mina olen Horvaat, Horvaatia on läbinud äh, õigusriigi ülesehitamise protsessi, demokraatliku ühiskonna ülesehitamises protsessi, võideldes korruptsiooniga ning parema õigussüsteemi väljatöötamise nimel äh, meie äh, Euroopa Liidu liitumise protsessi vältel. ning tegelikult laienemise kõige ilusam osa ongi reformid, mille käigus muudetakse ka inimeste mõtteviisi. nii et äh, Äh, laienemise kogemustele toetudes äh, saame äh, nõu anda ka arenguriikides võitlemaks korruptsiooni vastu või ebatõhuse õigussüsteemi ja rahapesu vastu. on konkreetseid tegevusi, mis aitavad monitooringut läbi viia, auditeid korraldada ja Eh, samuti ka parlamendi kontrolli eelarve eh, kontrollimiseks, eh, seda saab samuti tõhustada. ning mis puudutab avalikku registrit, jah, siis ma toetan seda, toetan, et see informatsioon oleks võimalikult avalik ja võimalikult ülevaatlik. mis puudutab sõja Ehm, ehm, maavarasid, siis eh, praegusel hetkel ma ütleks sellele, e-, vastaks sellele ei. ma arvan, et eh, peaksime esialgu lubama, eh, nõudma, et vabatahtlik skeem hakkaks toimima. härra Preeda Rahvaparteist, suur tänu teile, härra volinikukandidaat Teile on esitatud äh, väga palju küsimusi teie valikute, teie kohustuste kohta. mina sooviksin teiega rääkida selle kohta, mis äh, viimase viie aasta jooksul toimunud on. arengupoliitika äh, ei ole midagi uut. tahaksin teada, mida te oleksite teinud teistmoodi kui praegune volinik. millised on kõige nõrgemad kohad viimase viie aasta jooksul? ning pange ennast meie asemele siin arengukomisjonis, mida oleksite teie teinud? Te olete olnud ju komisjon, parlamendi liige, mida oleks teie teinud teistmoodi meie parlamendikomisjoni liikmena? When looking back not only ma ei vaata nüüd tagasi viis aastat tagasi toimunule, vaid vaatan tagasi Euroopa kohustustele arengu koostöövaldkonnas, siis ütleksin, et aastatuhande eesmärgid sellisel kujul, nagu need paika pandi, Eh, keskendusid põhiliselt majandusarengule ja majanduslikule jätkusuutlikkusele arenguriikides. selles kontekstis meie üldine lähenemine eh, arengu küsimusele on rohkem eh, doonori keskne. me meie eh, kui doonorid, eh, sest eh, tegutsesime nii-öelda abisaaja suunas. nüüd oleme võtnud pigem jätkusuutliku arengu eesmärgid, need ei, see ei tähenda mingisuguseid ametlikke läbirääkimisi või uusi ametlikke reegleid, vaid see on, see on poliitika muutus suurema ühtsuse, sidususe äh, suhtes äh, meie poliitikas äh, arenguriikide äh, suunal. ja see tahaks seda, selles osas sooviksin, et see oleks minu panus, et Euroopa ei ole mitte ainult panustaja, vaid midagi enamat arenguvaldkonnas. me peame oma liidri rolli säilitama arenguvaldkonnas mitte sellepärast ainult, et me finantseerime kõige rohkem ähm, abiprogramme arenguriikides, vaid sellepärast, et me teeme seda kaasavalt, me teeme seda jätkusuutlikult ning äh, võtame, kaasame paljusid aspekte oma lähenemisse ning äh, seda sooviksin säilitada ja muuta võrdes eelnevate lähenemistega. nii, nüüd viimased kaks kõnelejat härra Fleckenstein sotsialist, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu teile. meil on vaja äh, poliitiku, äh, volinikku, kes on poliitik, kes äh, soovib sidusat poliitikat arenguabi väljatöötamisel, kes teeb koostööd oma kolleegidega komisjonis äh, kõigis Euroopa Komisjoni poliitikas, mis on seotud äh, kõigi arenguküsimusi puudutavad poliitikad äh, rahvusvahelise kaubandusega, põllumajanduse, kalandusküsimustega. me kõik, äh, on vaja kedagi, kes oleks sõltumatu meie välispoliitika kõrgest esindajast, samas olles võimelised välja töötama kõrgetasemelist arengupoliitikat. peame välja töötama üheskoos eh, uued, eh, uue arenguraamistiku. me oleme suurim doonor, me peame olema nähtavam rahvusvahelisel tasandil, kuidas eh, garanteerida tugevam Euroopa Liidu, kuidas teha Euroopa Liidu hääl kuulatavamaks rahvusvahelisel tasandil. minu üldine lähenemine, mida olen üritanud selgeks teha, oli keskendunud äh, neile olulisematele elementidele, mida te praegusel hetkel just mainisite oma küsimuses. Teie küsimus on, läheb kokku minu äh, lõppsõnaga, mille soovisin esitada. Te mainisite väga palju olulisi küsimusi, mida mina sooviksin äh, mainida alates äh, poliitilisest volinikusest kuni sidusad poliitikani Euroopa arengu aspektide väljatöötamisel ning ka teiste volinike kaasamisel ja komisjoni teenistuste kaasamisel. see, mille peame välja töötama oma välisteenistuses, eh, ei eh, tähenda et meil oleks üksinda esinda- es,, es, eksisteerivad poliitikad, kaitsepoliitika, välispoliitika, arengupoliitika eraldi. me peame koostööd palju paremaks muutma. ei, mitte, et üks äh, poliitikavaldkond alluks teisele, vaid et äh, töötaks välja tugeva poliitilise mõju nii et ähm, ma kindlasti äh, olen seotud äh, sellise tööga, äh, komisjonis teen äh, koostööd presidendi ja meie e, esindajatega ning meie esmased kontaktid lähevad täpselt selles suunas, mida ma mainisin ja ma ei näe kuidagi äh, ette, et tegu oleks kuidagi äärmiselt äh, hierarhiseeritud äh, komisjoniga, vaid tegu on tõesti komisjoniga, kus oleme kõik kaasatud teineteise töösse. Teil on viimane kõn-, küsimus. esimene küsimus oli horvaatia keeles, lubage siis ka mul lõpetada see öö, äh, horvaatia keeles. kuulamise käigus toetasite lähenemist, mis on õigustepõhine. lubage mul tagasi tulla öö, äh, STG juurde, meil on eesmärk number kuusteist, eks, ja see ei viita äh, kuigi suurel määral heale riigijuhtimisele ega ka mitte seaduste ülimuslikkusele kas teil on lähenemine selleks, et püüda muuta seda läbirääkimiste käigus? või? see on siis minu esimene küsimus ja teine küsimus. vastupidiselt aastatuhande arengu eesmärkidele öö, STG-d käivad kõikide liikmesmaade kohta kuidas näete teie oma rolli, Euroopa Komisjoni rolli just nimelt selle elluviimise mõttes, muuhulgas ka eesmärk number kuusteist, kuidas peaks seda äh, võetama äh, liikmesmaades, aitäh! aitäh selle väga olulise küsimuse eest. kui asi puudutab minu lähenemist seoses seda, kuidas defineerida kõiki eesmärke, muuhulgas eesmärk, mis puudutab head äh, riigijuhtimist ma arvan, et see peaks sisaldama endas hea juhtimise elemente, mis puudutab demokraatiat, seaduste ülimuslikkust ja inimõigusi. aga praegusel hetkel on meil see tekstiprojekt siin ees sellisena, nagu ta on. arengunõukogus peaksime püüdma defineerida selle, mis asi on meie ühtne euroopalik lähenemine. me peaksime püüdma parandada seda teksti, see, kuidas seda on formuleeritud, ehm, mis seda eesmärgi puudutab ja peame vaatama, kuivõrd see kajastub lõppdokumendis. kuid hoolimata sellest, milline on lõplik sõnastus, võin teile kinnitada, et volinik rahvusvahelise koostöö volinikuna kui mind sellesse ametisse kuulamise lõpus kinnitatakse, püüan ma hoolitseda selle eest, et need eesmärgid, mis põhinevad hea juhtimisel ja inimõigustest kinnipidamisel, siin põhineb arengupoliitika õigustel, me tahame, et see kajastuks ka meie programmidokumentides, operatiivdokumentides, mis defineerivad Euroopa arengukoostöö ja abi. isegi kui see ei ole piisavalt selgelt defineeritud STG-s, siis ma võin teile kinnitada, et meie operatiivtegevustes on see olemas ja kajastab see seal midagi sellist, mille suhtes on meil siin üleüldine nõusolek olemas, nimelt säilitada tähelepanu heal juhtimisel ja õiguste ülimuslikkus. kui mitte muidu, siis vähemalt meie konkreetsetes sammudes. aitäh, volinikukandidaat, te kindlasti olete õnnelik, kuuldes, et see oli viimane küsimus teile. kui te soovite, võite nüüd äh, võtta sõna kuni viieks minutiks, selleks, et tuua välja mingid täiendavad punktid või äh, midagi, mida teil ei olnud aega öelda oma vastustes, palun ja me oleme kõvasti ajas üles, äh, üle läinud ja ma kardan, et äh, enamus aega kasutati ära, aga jah. ja suur tänu, proua esimees, lugupeetud liikmed. ma tõesti tahaksin tänada teid selle eest, annate mulle siin võimaluse lühidalt puudutada meie diskussiooni peamisi punkte meie arutelust, kui oleme jõudmas selle kuulamise lõpufaasi. maailm muutub väga kiiresti kõik need öö, äh, osad, näiteks doonori kui vastuvõtja kontseptsioon enam ei muu-, ei sobi meie konteksti, on oluline järgmiste aastate jooksul võtta vastu meie uus globaalne arenguraamistik, kohandada seda uude reaalsusega, töötada välja parem partnerluse äh, partnerlus muutuvasse maailmasse, paradigma muutus äh, aastatuhande arengu eesmärkidest jätkusuutlike arengu eesmärkideni on väga hea võimalus selleks, et vähendada vaesust majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnadimensiooni integreerimise kaudu. see on võimalus süvendada partnerlust arengu, arenevate riikidega ning ehitada üles partnerlusi teiste doonoritega ja uute arenguala tegijatega. samamoodi Cotonou järgse raamistiku väljatöötamine võimaldab meil kinnitada meiepoolset jõulist Äh, toetust AKV riikidele eri, ja eriti Aafrikale, Euroopa Liit peaks ja ongi selle protsessi keskmes. see ettevõtmine läheb kaugemale kui üldiste arenguraamistiku loomisest, me tegeleme siin ühe kõige kaugemale mineva väljakutsega Euroopal ning meie partnerite jaoks kogu maailmas. kuidas kujundada, äh, lihtsustada ja paremaks muua, muuta meie ühiseid eesmärke? see on see, äh, millest äh, käib, äh, mille ümber käib meie jätkusuutliku arengu eesmärkide arutelu. proua esimees, ma väga töötan koostööd nende prioriteetide kallal ja ka muus. ma võtan siit kuulamisest väga palju kaasa, ma tean, et koos me suudame laiendada Euroopa globaalset solidaarsust, sellist solidaarsust, mis tugevdab Euroopa positsiooni maailmas ning on kasuliks meie partneritele kui ka meie kodanikele, niisiis suur tänu teile ning ootan huviga koostööd selle olulise koostööalal, mis äh, kujundab meie maailma järgmiste aastakümnete jooksul, aitäh! Um, suur aitäh, härra Mimitsa! mis edasi? vastavalt meie reeglitele ähm, koordinaatorid ja juhatajad kohtuvad nüüd ja see kohtumine toimub in camera, nii et see tähendab. mul on üks palve. on meil olnud väga palju kaebusi, et internet ei töötanud ning muu kommunikatsioon ei töötanud samuti kuigi hästi, nii et ma loodan, et seda asja saab järgmine kord äh, paremini. suur aitäh, ma kuulsin sedasama asja, selle juurde tuleme tagasi, nii et kõik. aga praegu kõik, kes ei ole koordinaatorid, palun lahkuge saalist ning anname omapoolse hinnangu, esitame seda komisjonide juhatajatele, saadame selle kirja ja siis tehakse otsus ning me läheme edasi täiskogule homme õhtul kell kuus on veel üks kuulamine meie komisjonis. me oleme saanud kõik hilisõhtused slotid, nii et me ei ole seda küll ära teeninud, aga suur tänu tõlkidele selle koosoleku juurde, aga me äh, hetke pärast siin siis ka jätkame, aitäh!